kallid kolleegid, ma teeksin ettepaneku minna meie tööga edasi, kuna kell on juba viis minutit kolm läbi. ja meie, meid ootab ees päris palju tööd täna pärastlõunal veel. kõigepealt alustame päevakorrapunktiga kakskümmend neli ehk siis arvamuste vahetus proua Algimanta Babedinskienega, kes on Leedu sotsiaalkindlustuse ja tööminister ehk siis eesistujariigi minister ja sellega ma annaksingi teile sõna, proua minister, selleks esimeseks arvamuste vahetuseks meie komisjoni liikmetega. ma tean, et te olete juba osadega liikmetest kohtunud, kui nad käisid Leedus, nii et kahepoolsed kontaktid on meil juba sisse seatud ja suur tänu teile selle uue võimaluse eest, eh, mis on nüüd natuke ametlikum siin komisjonis eh, ja suur tänu tutvustamast Leedu eesistumise prioriteete. suur tänu, proua esinaine, austatud Euroopa Parlamendi liikmed, eh, daamid ja härrad kõigepealt lubage tänada selle võimaluse eest tutvustada teile Leedu prioriteete eesistumise ajal tööhõive ja sotsiaalasjade osas. arvestades seda, kui oluline on Euroopa Parlament otsuse langetusprotsessis, ähm, olles viiesaja miljoni eurooplase huvide esindaja, kavatseme me, me oma eesistumise ajal äh, üritada äh, luua teiega vastastikku kasu toovat äh, koostööd. tegemist on Leedu esimese eesistumise ajaga, see on meie riigile tohutu väljakutse muidugi, aga ka suurepärane võimalus Leedut Euroopale tutvustada. järgmise poolaasta jooksul keskendume konstruktiivsetele aruteludele Euroopa Liidu liikmesriikide ja institutsioonide vahel selleks, et saavutada eesistumise ajal nii häid tulemusi kui võimalik. ma tahaksin rõhutada seda, et Leedu üritab tagada sujuva ja järjepideva seadusandliku protsessi, protsessi, mis oleks õiglane ja erapooletu ja kaasaks kõik partnerid. meie eesmärgiks on jätkata samas suunas, nagu kaheksateist kuu jooksul on Iirimaa ja Kreeka juhtimisel äh, trio seda tööd teinud. me kavatseme saavutada edusamme kõikides äh, Euroopa Liidu jaoks olulistes valdkondades, keskendudes kõige olulisemale praegu ehk teisisõnu Euroopa Liidu poolt kodanike ees võetud kohustuste täitmisele üritades üle saada praegustest majanduslikest finants ja sotsiaalsetest probleemidest. ja sellepärast keskendume oma eesistumise ajal nendele meetmetele, mille eesmärgiks on tagada usaldusväärsuse taastamine Euroopa majanduse suhtes, töökohtade loomise toetamine ja majanduskasvu toetamine. me tahame panustada ühisturu edasiviimisele ja majandus- ja rahaliidule mis meie meelest äh, ei pea olema vettpidav mitte ainult äh, majanduslikus mõttes, vaid ka sotsiaalses mõttes. me oleme andnud oma hinnangu majanduslikule olukorrale äh, praegu Euroopa Liidus ja oleme seadnud eesmärgiks finantskriisist ülesaamise. me kavatseme keskenduda kolmele peamisele eesmärgile nimelt äh, usaldusväärse, kasvava ja avatud Euroopa loomisele. oma eesistumise aja jooksul kavatseb Leedu keskenduda üksikisikule kasvavas Euroopas, me tahame tõsta kõigi jaoks tööhõivevõimalusi, tagada töötajate õiguste piisava kaitse, sotsiaalse dimensiooni, dimensiooni kesken-, kaitsmisele keskendume ja tõelise ähm, tõeliselt võrdsete võimaluste loomise tööhõives. ja tahame kõigile võrdsed võimalused tagada. nüüd, mis puudutab konkreetsemaid eesmärke, siis paremad tööhõivevõimalused, eriti meie noorsoole, on meil sihikul. selles kontekstis me tahaksime tunnustust avaldada parlamendile otsuste eest, mille te olete võtnud äh, noorsootööpuuduse vastu võitlemisel väga paljud inimesed on, noored inimesed eh, jäänud tööta või eh, on töö leidmisel suurte tõkete ees, kuna nende kvalifikatsioon ei vasta vajadustele. majanduskriisist on selle tulemusena tänaseks saanud sotsiaalne kriis. sotsiaalselt eh, haavatavad noored inimesed tunnevad ennast järjest rohkem ja rohkem tõrjutuna. noorte inimeste arv, kes ei käi tööl, ei ole kuskil õppimas või jätkukoolitust tegemas, äh, on tõusnud tänaseks kaheksa miljonini. järjest äh, suuremad on vahed kooli lõpetamise ja tööle hakkamise vahel ja see kõik võib negatiivselt mõjutada tööhõive võimaluste halvenemist nendele noortele inimestele ja nende palgataset samuti. pikka aega tööturult või haridussüsteemist kõrvalejäämine võib viia vaesuse ja sotsiaalse ähm, tõrjutuseni. ja sellel kõigel võib olla palju teisi negatiivseid tagajärgi, näiteks nagu isolatsioon, äh, riskantsete või isegi kuritegelike tegevuste rakendamine, psühholoogilise ja füüsilise tervishoiu alen-, äh, halvenemine demokraatlikust protsessist võõrandumine ja nii edasi ja nii edasi. ja seega me kavatseme oma eesistumise ajal koondada oma jõupingutused noorte inimeste ähm, tööle võetavuse parandamiseks, selleks et äh, ja tahame siis paremini ette valmistada noorsotagatise skeemi et see käivituks aastaks kaks tuhat neliteist, seda on parlament toetanud. me kavatseme arutelusid pidada ministrite ja tööturu osapoolte vahel selleks, et äh, vahetada omavahel kogemusi ja tagada ühtseid äh, äh, meetmeid selles valdkonnas. eriti olulist rolli hakkavad mängima siseriiklikud tööhõiveametid noorsootagatise rakendamisel ja seega meil tuleb liikmesriikide vahel koostööd parandada me loodame, et me suudame kokkuleppele jõuda nõukogus meie eesistumise ajal. ja äh, jõuame kokkuleppele jõuda uue kokku, äh, ettepaneku osas, mis lõpeti, mille osas lepiti kokku ministrite kohtumisel Luksemburgis hiljuti. ja lisaks sellele siis ka Euroopa äh, praktikakohtade alliansi loomine. me üritame leida äh, liikmesriikide vahel kokkulepet ähm, ja jõuda ühtse vastastikuse mõistmise memorandumine. esialgne dokument kirjutati selles osas alla teisel juulis, teisel juulil Leipzigis Euroopa Liidu institutsioonide vahel. Leedu kavatseb ähm, panustada noorte inimeste sotsiaalsele integreeritusele, eriti nendele, kes ei ole siis ei hõivatud tööturul ega äh, Äh, kuskil haridusinstitutsioonis. igal äh, aastal kaotab Euroopa majandus sada viiskümmend miljardit eurot, äh, sellepärast et noored inimesed on aktiivsest tööelust kõrvale jäänud. ja seega noorsoonõukogu raamistikus kavatseme me keskenduda noorsoo tõrjutusele ja kavatseme vastu võtta nõukogus ka äh, järeldused äh, meetmete osas, mida liikmesriigid peaksid võtma selleks, et noori inimesi, kes on jäänud aktiivsest töö või hariduselust kõrvale, ähm, kaasata ja loodame sellega seoses Euroopa Parlamendist ka konstruktiivset ähm, panust. ja ma tahaksin äh, selle teema lõpetada viidates ettepanekule, mille äh, osas on komisjon teinud ettepaneku äh, nõukogule ja parlamendile nimelt äh, Euroopa platvorm äh, deklareerimata töö vastu võitlemiseks. eesmärgiks on siis astuda vastu musta töö praktikale. see ettepanek on väga oluline ja me kavatseme anda endast kõik selleks, et EBSCO nõukogus detsembrikuus selleosane kokkulepe tuleks veel üks oluline valdkond meile eesistumise ajal on kindlasti töötajate parem kaitse. ma tahaksin kõigepealt äh, tunnustust avaldada EBSCO nõukogule selle eest, et saavutati ühtne lähenemine Euroopa üleilmastumisega kohanemise fondi osas aastateks kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend oma eesistumise ajal me tahaksime jõuda kokkuleppele parlamendiga selle fondi kasutamise kohta äh, aasta 2014 algusest. aprilli lõpus esitas komisjon omapoolse ettepaneku, mille eesmärgiks oli vaba, töötajate vaba liikumise põhimõtte ühtsem rakendamine Euroopa Liidu seadusandlus annab Euroopa Liidu kodanikele õiguse töökohta otsida ja töötada mõnes teises liikmesriigis ja keelustab diskrimineerimise võõrtööjõu vastu. samas aga tegelikult on sisserännanud tööjõud üsna tihti otsese ja kaudse diskrimineerimise ohvriks, mille aluseks on siis nende rahvus oma eesistumise ajal me kavatseme jätkata tööd äh, lähetatud töötajate direktiivi osas. see ei peaks mitte ainult tagama töötajate parema kaitse, vaid tõstma ka teenuste kvaliteeti ja seega panustama omalt poolt Euroopa majanduse taastumisele. me üritame jõuda kokkuleppele ka nõukoguga ja loodame selles osas läbirääkimisi alustada parlamendiga ja ootame siis teie seisukohta selle eelnõu osas. nüüd äh, töötervishoid ja ohutus, kavatseme jätkata sealt, kus Iirimaa lõpetas, mis puudutab ettepanekut teatud äh, äh, töötervishoiualaste direktiivide ühtlustamist või uuesti sõnastatud eh, direktiiv, määrust eh, kemikaalide eh, osas, ka siin me loodame mõlemalt institutsioonilt konstruktiivset lähenemist. hea näide sellest, kuidas saavutatakse kokkulepe, teine koht ka, teinekord ka väga tehnilistes küsimustes oli kokkulepe, mis saavutati töötajate kaitseks kokkupuutel elektromagnet väljadega. lisaks sellele on käivitatud arutelud ka komisjoni uue ettepaneku osas, mis puudutab siis meresõitjatele antud erandite eemaldamist Euroopa Liidu mereõiguses. nüüd veel üks oluline teema meie jaoks on sotsiaalse mõõtme toestamine. hiljutine sotsiaalsete investeeringute pakett on kindlasti üks nendest valdkondadest, mille võtame vaatluse alla me jälgime praegu arenguid selle dokumendi osas ja kavatseme me keskenduda nendele järeldustele mille tegi hiljuti epsco nõukogu kus siis üldiselt ähm, tutvustati seda sotsiaalinvesteeringute paketti ja julgustati liikmesriikidel hakata seda rakendama eesistumise ajal kavatseme me pidada arutelusid ministrite vahel selles osas EBSCO mitteametlikul kohtumisel üheteistkümnendal kaheteistkümnendal juulil eriti selles osas mis puudutab äh, selles paketis toodud soovituste rakendamist sotsiaalse mõõtme toestamisel mängib kindlasti olulist rolli äh, enim puudust kannatavate inimeste jaoks mõeldud äh, fond kuigi EBSCO nõukogu ei su- suutnud selles osas lõppkokkulepet Iirimaal saavutada, oli edasiminek ilmselge. ettepanekut kiideti tema positiivsete külgede poolest ja paljud liikmesriigid tegid omapoolseid märkuseid, mis kõik võetakse arvesse. peamine lahendamata, lahendamata küsimus on praegu see, et kas see fond peaks olema kohustuslik või vabatahtlik ja loomulikult ka selles osas, kui suur see fond on nõukogu töögrupis, mis tegeleb sotsiaalsete küsimustega, näitas seda, et on täiesti selgelt välja kujunenud liikmesriik, kes arvab, et äh, selliste meetmete rakendamine, mille peamiseks eesmärgiks on inimeste tööturu jaoks ettevalmistamine selleks, et nad saaksid oma elatis, endale elatist teenida, on kõige kasulikumad siis, kui need suuda-, suunatakse vaesuse väljajuurimiseks kõige haavatavamate seas ühiskonnas ning Euroopa Sotsiaalfondi vahendid ja meetmed on selle jaoks just sobivad. kuid on ka selge teine grupp liikmesriike, kes näevad ette kohustuslikku osalust liikmesriikide poolt Euroopa abifondis, eriti need, kes juba praegu on osalenud toiduabiprogrammis, isegi kui see on toimunud praegu seni ainult ühtse põllumajanduspoliitika raamistikus. Nad arvavad, et see meede on väga oluline vaesuse väljajuurimisel Euroopas. see on äh, ka olnud seni Euroopa Parlamendi enamuse seisukoht. on täiesti mõistetav, et arvamused lähevad lahku selles osas, kuidas vaesusega kõige paremini võidelda, et millised peaksid olema Euroopa või siseriiklikud meetmed, mis võetakse sellel tasandil, sellepärast et sotsiaalpoliitika on erinev äh, liikmesriigiti ja teinekord vägagi erinev eesistujana mõistab Leedu täiesti selle fondi olulisust liikmesriikide kodanikele ja me üritame leida sobivad lahendused, millega saaksid nõustuda kõik liikmesriigid. ja loodame selle eesmärgini jõuda nii kiiresti kui võimalik ja pärast seda tuleb siis jõuda kokkuleppele veel ka Euroopa Parlamendiga. ja see on üks nendest ettevõtmistest, mille me kavatseme kohe ette võtta nüüd äh, pensionitest ma tahaksin siinkohal ära tuua direktiivi pensioniõiguste omandamise ja säilitamise osas see dokument äh, on algselt pärit aastast kaks tuhat viis ning liikmesriigid on lõpuks ometi jõudnud ühispositsiooni, ühise seisukohani. Iirimaa oma eesistumise ajal äh, tegi siin ära väga suure töö ja leidis vastuvõetava kompromissi. varased äh, vaidlused äh, õigus, õigusliku aluse osas direktiivi jaoks või milline on ooteaeg pensioniõiguste omandamiseks, äh, lahenes lõpuks konsensusega ja me loodame, et kokkulepe saavutatakse ka Euroopa Parlamendiga ja et üheskoos õnnestub meil siis tervitada selle väga olulise seadusandliku teksti vastuvõtmist selleks, et toetada meie eesmärki sotsiaalse mõõtme äh, toestamiseks Majandus- ja Rahaliidus, äh, kavatseme me üsna varsti esitada tegevuskava, mis peaks siis olema suuniseks äh, edasistele sammudele. me arvame, et meie oma eesistumise ajal saame kindlasti tõhusalt panustada ka sellesse teemasse. majanduskasv ja sotsiaalne ühtekuuluvus äh, peaksid olema protsessid, mis teineteist täiendavad ja toetavad, mitte et vastupidi ei juhtuks, et nad tekitavad ainult sotsiaalset tõrjutust juurde, mis lõppkokkuvõttes äh, võiks siis äh, kaasa tuua majandusliku ja rahandusliku ebastabiilsuse. tuleb leida tasakaal majanduslike kaalutluste ja sotsiaalsete eesmärkide vahel selleks, et nad saaksid teineteist täiendada, mitte olla vasturääkivad jõupingutused majandus ja finantshalduse osas on juba Euroopa tasandilt astutud, nüüd tuleks sedasama korrata ka sotsiaalvaldkonnas. veel üks valdkond, kuhu me väga palju tähelepanu kavatseme suunata, on see siis äh, õiguste ja võrdsete võimaluste tegelik äh, võrdsus naiste ja meeste vahel Leedu eesistumise ajal kavatseme me keskenduda võrd-, võrdsete õiguste temaatikale ja, ja sellele, kuidas neid rakendatakse. tõhus äh, halduskord on oluline selleks, et lahendada küsimused, mis puudutavad naiste ja meeste võrdõiguslikkust ja see peaks olema horisontaalne prioriteet, mis läbib kõiki äh, töö, äh, vabandust, kõiki poliitilisi valdkondi, aga muidugi eriti tööhõive valdkonda. Pekingi äh, platvormi põhimõtted me oleme üle võtnud. institutsioonide tõhus toimimine on vältimatu eeltingimus äh, selleks, et soolisest võrdõigla tegelikkus, mitte ei oleks see kirjas ainult paberil. Euroopa soolise võrdõiguslikkuse pakt ning meeste ja naiste vahelise võrdsuse strateegia hõlmab hea haldustava äh, printsiipe kui äh, vältimatut eeltingimusest, ähm, eeltingimust soolise võrdõiguslikkuse prioriteetide väljajoonistamiseks. detsembri EBSCO kohtumisel kavatseme võtta selles osas vastu ka nõukogu järeldused me kavatseme toetada ka Euroopa pingutusi, Euroopa Komisjoni jõupingutusi naiste osaluse tõstmiseks eh, otsustuslangetusprotsessis. me alustasime seda tööd juba Iiri eesistumise ajal ja kavatseme jätkata seda tööd ja kavatseme tagada siis parema eh, sugupoolte esindatuse ettevõtete juhatuses. EBSCO eh, nõukogul üritame siis jõuda ühtse positsioon, ühtse seisukohani ähm, sugupoolte võrdsuse tagamise alase direktiivi puhul. mis puudutab inimeste võrdset kohtlemist, siis me kavatseme jätkata arutelusid mittediskrimineerimisdirektiivi ulatuse osas ja üritame jõuda laiapõhjalise ko kokkuleppeni nõukogus. jätkame tööd ka Euroopa Komisjoni poolt esitatud äh, nõukogu soovituste kallal, mille eesmärgiks on siis äh, Rooma rahva parem lõimimine. Rooma integratsioon on äh, praegu väga oluline, sellepärast et nad annavad äh, suure osa rahva arvust Euroopa Liidus umbes kuus miljonit Rooma päritolu inimest elab Euroopa Liidus ja nende tõhus integreerimine on olulisem kui kunagi varem. see projekt, millele me kavatseme keskenduda eriti tähelepanelikult, ja mille, mida me tutvustame EBSCO kohtumisel, on just nimelt see, mida on vaja selleks, et äh, Rooma lõimimismeetmeid ühtlustada liikmesriigite vahelt. austatud parlamendiliikmed, suur tänu teile teie tähelepanu eest ja ma loodan, et äh, te toetate meid järgmise poolaasta jooksul. meie ees saab olema palju probleeme need esimese, aga need kuus kuud, mis nüüd järgiva, järgnevad, on meie jaoks Leedus väga olulise kaaluga. proua esinaine, hea meelega vastan nüüd edasistele küsimustele ja ootan põnevusega ühiseid arutelusid, ühtset tööd ja koostööd selleks, et meie eesmärke saavutada. Euh, euh. tänan, proua minister see oli tõesti muljetavaldav, kõik see, mis ootab ees Leedu eesistumise ajal, aga ma ja nüüd liikmed kindlasti esitavad teile mitmeid küsimusi. alustame Rahvapartei äh, fraktsiooniga, Tšabauri ja seejärel proua Blinkevičiut äh, sotsiaaldemokraatidelt. Eh, eh, eh, suur tänu ma tervitan teid, proua minister. ma jäin pisut hiljaks, aga õnne kombel me oleme varemgi kohtunud Strasbourgis teiega. nii et me tunneme teineteist. ja me kuulsime seda väga põhjalikku informatsiooni teilt, see on tõesti muljetavaldav. Eh, ma ei taha juhtida tähelepanu uutele elementidele, küll aga eh, esitaksin ühe konkreetse küsimuse. on kaks teemat, millega eesistuma Leedu peab hakkama tegelema, sest ta sai nad pärandiks eelmiselt eesistujalt. üks on töötajate lähetamine ja teine on toiduabi enim puudust kannatavatele inimestele ja see viimane on eriti pakiline lahendada, sest uus süsteem peab käivituma juba esimesest jaanuarist kaks tuhat neliteist, aga nüüd te räägite, et siin on eriarvamused ja nõukogus on blokeeriv vähemus, kes on takistanud läbirääkimiste äh, alustamist Ehm, meie oleme olnud kontaktis läbirääkijatega nõukogus ja neil on selge mandaat, me teame, ja millal ühine lähenemisviis vastu võetakse, et saaks läbirääkimisi nõukoguga alustada juba üksikasjade üle. kas teil on ka teada, eh, kuidas nüüd sellest eh, patiseisust välja tulla? nüüd äh, töötajate lähetamise küsimus. siin mingisuguseid vahetuid riske ei ole, sest süsteem juba toimib, aga oleks siiski äh, huvitav äh, teada saada, millal nõukogul ühine lähenemisviis, ühine seisukoht kujuneb. nüüd deklareerimata töö, illegaalne töö toetan Rahvapartei nimel seda, mida te kavandate selle teemaga. aga tahan juhtida tähelepanu sellele, et et palju esineb ka niinimetatud pseudoettevõtjaid, et ka nende teemaga need libaettevõtjate teemaga peaks tegelema. nüüd, mis puudutab pensioniõigusi ja nende eh, ülekantavust, siin meil on juba delegatsioon läbirääkimiste pidamiseks moodustatud ja ühine lähenemisviis siin parlamendis välja töötatud. ja ma kutsuksin teid nüüd üles peatselt kokku leppima, sest eh, kuus kuud jääb meile veel tööaega, siis hakkab valimiskampaania ja viimane on üleilmastumisega kohanemise fond. oli jah kena teilt kuulda, mida te selle kohta ütlesite, aga öö, oli juttu ka sellest, et rahast ei piisa selle fondi eelarves Eh, jah, varem ei ole sajaprotsendiliselt kogu summat ära kasutanud, aga samas me teame ka, et nõudmine kasvab, nii et see summa, mille me praegu ära otsustame, ei tarvitse osutuda piisavaks. Eh, ma arvan, et me kõik ei hakka siin terves mahus Leedu eesistumise programmi läbi võtma. proua Plikevitš-Jute ja proua Harkin Ačiū, ponė pirmininkė. E, ir iš tiesų. Suur tänu. minister, ma tänan, et tulite meie komisjoni ja tutvustasite eesistuja prioriteete niivõrd põhjalikult. E, e, eesistujal tuleb väga lühikese perioodi jooksul väga suur töö lõpule viia ma tean, et Leedu ametiisikud ja institutsioonid äh, on väga tõhusalt selleks tööks valmistumas ja ma loodan, et tulemused saavad olema suurepärased. kui te tutvustasite meie prioriteete, siis te mitu korda ütlesite, et tuleb meeles pidada, et sotsiaalne mõõde on vajalik majandus- ja rahaliidus. Äh, sama tähtis on ka inimeste heaolu see on kõigi jaoks ülioluline. ja minul on ka teile mõned küsimused, mis minu jaoks on väga tähtsad. kõigepealt Euroopa Sotsiaalfond. fondi rahade kasutamine ja fond ise on näidanud, et ta etendab väga tähtsat rolli võitluses vaesuse vastu ja tööpuuduse vastu ja sotsiaalse tõrjutuse vastu tegemist on väga olulise instrumendiga. mida teie ise arvate ja mida arvab teie ministeerium sellest, kuidas on edasi liikunud läbirääkimised sotsiaalfondi üle? täna me rääkisime, et vähemalt kakskümmend viis protsenti ühtekuuluvusrahadest tuleks eraldada sotsiaalfondile, samas komisjon arvab teistmoodi ja mitmetel äh, saadikutel on omad arvamused selle kohta. me arvame, et Leedu panus siin saab olema väga tähtis, saavutamaks kahtekümmet viit protsenti. Te ütlesite ka, et meie eesmärgiks on vähendada noorte tööpuudust, meie oleme sellest rääkinud korduvalt. aga minu mure on järgmine Äh, peale selle, et kärpida tööpuudust noorte hulgas, on meil ju ka vanurid näiteks, pensionärid, äh, need teised inimrühmad ja kui me räägime pensioniea tõstmisest, siis paljude jaoks saab see olema väga raske probleem. mida teie eesistujana siin kavandate? ja veel üks asi. Äh, sooline võrdõiguslikkus ja selle arvestamine on väga tähtis kõiges, teie jaoks ütlesite te, ja rääkisite ka naiste kvootidest eh, ettevõtete järelevalve nõukogudes, aga mitte kõik eh, nõukogus liikmesriigid ei toeta seda direktiivi eesmärki. tähtis on, et liikmesriigid ikkagi nüüd kokku lepiksid ja tähtis on ka, et Euroopa Parlamendi hääl kostuks siin kõvasti, vastasel korral häid tulemusi ei tule. nii et soovin teile edu. Teil on seda vaja. Äh. tänan ma täpsustaksin siiski, et selles osas, mis puudutab kahtekümmet viite protsenti, siis komisjon avaldas äh, Äh, oma selgete toetust meie komisjoni soovile äh, uuesti arutada seda küsimust ja suhtus soosivalt sellesse kahtekümmend viite protsenti, lihtsalt nõukogu on vastu. Marian Harkin ja seejärel Danuta Slovjetska. ma lubasin esimestel sõnavõtjatel natukene pikemalt rääkida äh, ka proua Harkinil, aga seejärel ma piiraksin kõneaega suur tänu ja teen väga lühidalt. kõigepealt ma tervitan ministrit, suur tänu, et leidsite aega meie juurde tulla ja tutvustada oma prioriteete, me hindame neid kõrgelt. meiegi kohtusime teiega Strasbourgis. mul on neli küsimust. kõigepealt eh, üleilmastumisfond, jah, teil on väga pikk nimekiri üldse ja olete väga tegev ja me loodame eh, konstruktiivset koostööd teiega teha ka üleilmastumise fondi küsimuses me oleme nüüd nõukogu teksti näinud ja meil on nüüd kriisierand tehtud, see on tõeline kannapööre võrreldes sellega, mis meil varem oli. ja ka noorte tööpuudus on sinna nüüd sisse läinud ja minu küsimus teile on järgmine Äh, mis otsustavaks sai nõukogus, mis deblokeeris selle äh, blokeeriva vähemuse, äh, mida nüüd nõukogu vastu tahab? ja teine küsimus puudutab noorte tööpuudust. ma vabandan, et ma ei olnud siin, kui te tutvustasite oma seisukohti selles osas, aga küsimus on lihtne. me teeme väga palju öö, pakkumise poole peal ära, aga kas teil nõudluse poole peal ka on konkreetseid ettepanekuid? nüüd kolmas küsimus, te rääkisite sellest, et tuleb majanduse juhtimist tugevdada ja et midagi tuleb ära teha ka sotsiaalsfääris. palun selgitage, mida te siin silmas pidasite? ja naised jah, juhtkondades, täna me hääletasime, kolleeg rääkis sellest, aga mina tahaksin küsida mida nõukogu hetkel arvab sellest ja kas te arvate, et teil õnnestub selle teemaga tublisti edasi liikuda? Äh, veel kaks sõnavõttu ja seejärel võib-olla te vastaksite esimesele küsimuste plokile, et see on juba päris äh, muljetavaldavalt mahukas. Danuta Svetska E, suur tänu. minagi tervitan ministrit. tõepoolest, teie programm on väga ulatuslik, väga põhjalik. E, aga e, teie ametisoleku aeg jääb lühikeseks, sest suvepuhkused tulevad vahele. nii et ma usun, et teil näitate üles loomingulisust ja kõik tõesti ka teoks saab, millest te rääkisite. aga mind huvitab väga töötajate lähetamine ennekõike. nagu te teate, läbirääkimised meie komisjonis on väga pikale veninud ja vaatamata konstruktiivsele lähenemisviisile, mida fraktsioonid üles näitasid, ometi läbirääkimised olid keerulised ja ma tean, et ka nõukogus on olukord sarnane nii et rääkige võib-olla lähemalt eh, sellest olukorrast seal nõukogus ja positsioonidest, oleks väga tänulik selle eest ja ma tahan ka omalt poolt teile soovida positiivset eh, tegutsemist selle direktiiviga, sest see on keeruline. teine küsimus, mis minu jaoks väga tähtis on, on sotsiaalsete investeeringute pakett. mul on suur heameel selle üle, et just meie komisjon oli see, kes käivitas töö selle teemaga. tihtipeale ju me rõhutame, et sotsiaalsed investeeringud äh, võtavad aega ja mõningad liikmesriigid käsitavad neid mitte investeeringuna, vaid kui kuluna nii et mida teie asjast arvate ja kuidas teie kavandate osaleda selle väga tähtsa projekti realiseerimisel, sest tähtis on see, et see aitab meid kriisist välja tulla. <clears throat> Bienvenida, señora ministra. Primero, muchas gracias. tere tulemast, minister. Muy amable en Vil-. suur tänu. suur tänu selle suurepärase vastuvõtu eest Vilniuses meil leidsid aset tõesti väga huvitavad äh, arutelud ja teie programm kajastab kõike seda. aga lühidalt, mul oleks kaks küsimust. kõigepealt, äh, meil on, äh, oli, on konfliktne olukord härra Van Rompuyga, et detsembris ta lubas, et tuleb välja pakett tulevase majandus- ja rahandusliidu osas sotsiaalse mõõtmega, aga härra Van Rompuy ei ole oma lubadust pidanud, ta lubas seda tegelikult detsembriks ja seda sotsiaalset sammast ikka siia ei ole. aga äh, EBSCO nõukogu peab äh, meiega käsikäes töötama ja nõudma seda ja mina teeksin teile ettepaneku, et äh, Ravon Rompuy võtaks kuulda ka EBSCO nõukogu sama palju, nagu ta võtab kuulda rahandusnõukogu. eile leidis meil aset koosolek Leedu ka eesistujana selles osas, mis puudutab hooajatöölisi töötajate direktiivi. Iiri eesistumise ajal peaaegu jõuti lõpuni sellega, aga nüüd üks nõukogu liige, kasutades ära seda, et eesistuja vahetus, äh, tuli tagasi mõningate artiklite juurde ja vaidlustas täpsemalt artikli kuusteist. aga nüüd, äh, proua minister, üritage meid nõukogus aidata, konstruktiivselt aidata ja ma tänan juba ette, kui te panete selle oma programmi kirja ja proua minister, nüüd ma paluksin, et te vastaksite nendele küsimustele ja aga meil on veel kuus komisjoni liiget, kes soovivad sõna võtta, nii et äh, katsume niimoodi toimida, et kõigi jaoks aega jääks. Äh, suur tänu. ma tahan tänada saadikuid nende küsimuste eest. ja alustan härra Ööri küsimusest. jah, te küsisite siin töötajate lähetamise direktiivi kohta. ja samuti küsite toiduabi kohta inimpuudust kannatavatele inimestele. nüüd töötajate lähetamine. see teema on tähtis kõikidele liikmesriikidele me eh, tahame ju tagada kõik sotsiaalsed garantiid töötajatele, eh, kui nad lähevad tööle mõnda teise liikmesriiki ja me üritame nõukogus nüüd leida konsensust ja alustada läbirääkimisi parlamendiga. ma mõistan, et tegemist on väga delikaatse teemaga, aga samas on see ka väga tähtis teema, nii et teeme oma parima, et konsensusele jõuda nõukogus ja ka läbirääkimistel parlamendiga. nüüd, mis puudutab toiduabifondi enim puudust kannatavatele isikutele, seegi teema on väga probleeme tekitav. me mõistame, et eh, toiduabiprogramm, mis meil oli, on nüüd lõpule jõudnud ja fond eh, käivitatakse järgmisel aastal ja me teeme oma parima tagamaks, et see uus toiduabifond toimib sama tõhusalt nagu äh, varasem programm, nii et abi kogu aeg katkematult jõuaks nende kodanikeni, kes tõesti on kõige suuremas puuduses. Te rääkisite ka võitlusest äh, deklareerimata töö vastu. see on uus ettepanek, mis on sündimas ja nii palju, kui mina tean, siis oktoobrikuus on kavas selleteemaline konverents. Äh, kõik äh, liikmesriigid on kokku puutunud selle nähtusega, illegaalne töö ja pidades silmas, et majandus äh, kasvab ja elatusstandard ühiskonnas paraneb siis eh, tähtis on tegeleda ka illegaalse töö teemaga ja võidelda selle vastu. ma loodan, et meil õnnestub ka siin eh, kokku leppida. ja nüüd ma vastaksin eh, proua Blinkevitšute küsimustele. Teie küsisite Euroopa Sotsiaalfondi kohta meie arvates on see üks kõige tähtsamaid instrumente, mis võimaldab inimestel lahendada inimressurssidega seonduvaid probleeme nagu haridus, tööhõive, sotsiaalne tõrjutus. hetkel pakub Euroopa Sotsiaal saab Euroopa Sotsiaalfond eh, kakskümmend kolm koma üks protsenti ühtekuuluvusvahendeid, aga eesmärgiks on kakskümmend viis protsenti, nagu te ütlesite, saada neid vahendeid ja meie tahaksime nüüd leida konsensust, et tõesti eh, saaks fond jälle alustada oma tegevusega kahe tuhande neljateistkümnenda aasta alguses, nii et üritame leida kompromissi, tagamaks, et sotsiaalfond tõesti eksisteerib ja lisab väärtust liikmesriikide poolt tehtavale. nüüd teie teine küsimus. puudutas noori ja noorte tööpuudust. ma arvan, et kõik liikmesriigid öö, peavad tähtsaks kõigi sotsiaalsete rühmade integreerimist tööturule. ma toon ühe näite koduriigist. meil on pikaajaline riiklik tööhõiveprogramm, mis hõlmab mitte ainult noori, vaid teisigi kategooriaid, nagu näiteks vanurid, puuetega inimesed, naised, maapiirkondade elanikud ja nii edasi nii et minu arvates äh, oli see üks väga äh, tähtis küsimus, mille te esitasite. nüüd, mis puudutab meetmeid, siis ma arvan, et vanemate inimeste integreerimine äh, koolitusse ja elukestvasse õppesse võib ka aidata meil toime tulla nende väljakutsetega, mis meil on, mis on nendel inimestel, kes on töö kaotanud. Te rääkisite ka naiste kvootidest ja sellekohasest ettepanekust meie arvates on tegemist kõigi liikmesriikide jaoks väga aktuaalse teemaga ja ma leian, et naiste integreerimine kontsernidesse, ettevõtlusesse laiemalt eh, lisab kindlasti väärtust. ja te ütlesite, et teie siin täna jõudsite üksmeelele ja ma tervitan seda. meie oma eesistumise ajal üritame leida positiivse lahenduse ka sellele küsimusele. nüüd proua Harkin, tänu teilegi küsimuste eest. Teie küsimus puudutas Euroopa üleilmastumise kohanemise fondi, noorte tööpuudust ja sotsiaalset mõõdet. ma alustan üleilmastumisfondist ma arvan, et see üleilmastumisega kohanemise fond on üks tähtis fond ja kõik liikmesriigid tahavad, et see äh, hakkaks tööle kahe tuhande neljateistkümnendast aastast ja paljud äh, liikmesriigid on juba varasemal ajal kasutanud selle fondi rahalisi vahendeid. Leedu näiteks on. Leedu kasutas seda fondi viis korda varasemal ajal ja me alustame nüüd kolmepoolseid eh, läbirääkimisi ka selle fondi üle ja üritame häid tulemusi saavutada. nüüd, mis puudutab noorte hulgas valitsevat tööpuudust. siis Iirimaa on saavutanud häid tulemusi noorte garantii rakendamisel ja me loodame, et teisedki liikmesriigid äh, Äh, saavutavaid häid tulemusi nii ja me saame ka headest kogemustest omavahel rääkida. nii et noorte garantiid tõesti äh, võimalikult kiiresti ellu rakenduksid. nüüd kuus miljardit eurot, mis nendel eesmärkidel on eraldatud, on väga hea tulemus ja kaks miljardit antakse veel sellele summale juurde. nii et me arvame, et nii õnnestub liikmesriikidel leevendada noorte tööpuuduse probleeme. ja siin räägiti ka Euroopa õpipoisi liidust või alliansist. probleemiks on paljudes liikmesriikides see, et noored ei integreeru kiiresti tööturgu ja põhjuseks on see, et neil jääb vajaka oskustest ja pädevustest ja sellepärast selline allianss äh, annaks võimaluse noortele omandada vajalikud ametialased, kutsealased oskused juba äh, koolituse ja hariduse käigus. ja veel üks asi, millele ma tahaksin viidata. Euroopas on palju noori, kes ei tööta ega õpi ja meie kavatseme selle teemaga väga põhjalikult tegeleda, see on üks osa meie noorsoopoliitikast. nii palju siis vastuseks. proua Ježevetska. töötajate lähetamise teema. jah, ma ütlesin, tegemist on keeruka küsimusega ja delikaatse teemaga kõikide liikmesriikide jaoks, sest liikmesriikidel on väga erinevad kogemused siin. ja nagu ma ütlesin, meil tuleb leida konsensus nõukogus ja alustada läbirääkimisi Euroopa Parlamendiga. ma loodan, et me suudame leida kompromissi artikli üheksa ja kaksteist osas. Need kaks artiklit on olnud kõige äh, teravamate arutelude objektiks. nüüd sotsiaalsete investeeringute pakett. meie arvame, et see on sotsiaalse mõtte lahutamatu osa ja sel nädalal toimub mitteametlik EBSCO nõukogu ja me arutame seda teemat ja ka kitsamalt arutame investeeringuid lastesse. jällegi, tegemist on aktuaalse teemaga kõikide liikmesriikide jaoks. nii et siingi tuleb meil vastu võtta vajalikke otsuseid. lahendamaks need probleemid, mis meil on kõikides liikmesriikides. härra Tšerkas, teie esitasite kaks küsimust. üks puudutas töötajate lähetamist. ma ei hakka ennast üle kordama. tahan lihtsalt teile kinnitada, et me teeme oma parima, et ka see teema lõpule viia ja et liikmesriigid saaksid hakata kasutama seda dokumenti. me mõistame, kuivõrd delikaatne ja tähtis on see teema liikmesriikide jaoks. Teie teine küsimus, härra Tšerkas? puudutas Euroopa Sotsiaalfondi meie arvates iga fond, mis väärtust juurde lisab liikmesriigis tehtavale, on oluline. ja ma arvan, et igasugused investeeringud inimkapitali on alati olulised. Sorry, Steven Hughes, please to my, to my seat, Steven Hughes Steven Hughes, siis seejärel Toomas Seks-. ma tänan ja tänan minister sissejuhatuse eest. ma vabandan, et ma tulen tagasi töötajate lähetamise direktiivi juurde, ma kuulasin ära teie selgitused ja tahaks väga teada, millal läbirääkimised nõukogu saavad alata ja öö, äh, kolmepoolselt pidada alles siis, kui on teil ühispositsioon eh, vastu võetud. kas teil on see ühisseisukoht juba ka kirja pandud teie ajakavasse või on see liiga palju tahta? teiseks, te rääkisite, et töötajaid on vaja paremini kaitsta ja see on teie prioriteet. aga te ei rääkinud uuest strateegiast, mis käsitleb töötajate tööohutust ja töötervishoidu ja väga pettumust valmistav on see, et komisjon hoiab tagasi selle uue ähm, äh, töötervishoiu ja tööohutuse strateegia avaldamise, see on juba väga kaua olnud soikus. ja veel üks asi, äh, te ei viidanud sellele, sest äh, arvasite, et komisjonilt midagi ei tule teie eesistumise aja jooksul kui nii, siis ma loodan, et eesistuja hakkab survet avaldama komisjonile, et komisjon siiski selle uue strateegia kiiresti avaldaks. ja viimane küsimus puudutab ka seda, mida härra Tserkas küsis, nimelt majandus- ja rahandusliisu sotsiaalne mõõde. Te ütlesite, et see on teie jaoks eesistumisel tähtis prioriteet, aga huvitav, äkki te mõtlete selle peale, et EBSCO, ECOFIN-i koos nõukogu korraldada, et arutada seda sotsiaalset mõõdet Majandus- ja Rahaliidus, sest kui seda arutelu ei toimu, siis sotsiaalne mõõde jääb kaotajaks ja kõrvalseisjaks. ma annan Tomasik, puis. Tomasik ja seejärel Hewitt. Thank you very much. Madam minister. suur tänu, proua minister, te rääkisite, et te hakkate võitlema halli majanduse vastu kõikidel riikidel on halli majandusega probleeme ja rahandusministrid kaotavad suuri rahasummasid selle halli majanduse, varimajanduse tõttu. kuidas te kavandate sellega võidelda? suur tänu selle täpse küsimuse ja lühikese küsimuse eest, Richard Wood ja Elizabeth Schröter seejärel. suur tänu ja minugi poolt parimad soovid eesistujale Äh, üks lühike kommentaar, üks küsimus. kommentaar tuleb Ühendkuningriigist. paljud minu riigi kodanikud toetavad äh, seda määrust, mis puudutab toiduabi ja proua Costello oli selle raportöör siin parlamendis äh, ja nõukogus valitsuse esindajad samas meie riigist ei toeta seda toiduabi. meie leiame, et toiduabi annab on väga tähtis ja meil on üheksasada erinevat organisatsiooni, kes kuuluvad ühe katusorganisatsiooni alla ja peavad seda toiduabi väga tähtsaks. aga teine küsimus, eh, mina olen eh, ettevõtte aruande, mittefinantsaruannete kohustuse raportöör ja Äh, volinik Barjene on rääkinud sotsiaalset ja keskkonnaalastest äh, aspektidest siin finantsaruannetes ja muudest seonduvatest mitterahalistest aruannetest aspektidest finantsaruannetest see on olnud siin komisjonis ka arutusel äh, seoses so ettevõtte sotsiaalse vastutusega aastaid ja e, paljud siin e, kojas e, toetavad seda õigusakti, kuussada hääletasid selle poolt, ka nõukogus Taani, Prantsusmaa, Holland on eestvedajaks sellel teemal, aga Ühendkuningriik on jälle kritiseerinud neid eestvedajaid ja öelnud, et neile väga meelib ettepanekud, nagu nad praegu juba on nii et kui me räägime jätkusuutlikust majanduse taastumisest ja ettevõtete sotsiaalsest vastutusest, siis eh, see on see, mida volinik Barnier tahab ja volinik Andor on ka toetanud, et me saavutaksime eh, esimesel lugemisel selle finantsaruandlusdirektiivi vastu võetud. ja ma tean, et teie eesistujana algul ei olnud sellest teemast hästi informeeritud, ma ei taha teid sugu kritiseerida, leidsid, et võib-olla on teil on rohkem aega vaja, aga eh, nüüd eh, arutanud asja teistega olete leidnud, et selle teemaga on võimalik üsna lõpule jõuda teie eesistumise ajal, nii et ma kutsuksin teid üles sellega tegelema ja paluks ka teie esialgseid märkusi eh, selle kohta, kas see osutub võimalikuks. Elizabeth Schröter Elizabeth Schröter, seejärel Olle Kristjanson. ja, um, habe... suur tänu. mul on kaks lühikest küsimust teile esimene küsimus on järgmine. Te osaliselt juba äh, vastasite oma esimeses sõnavõtus sellele küsimusele, et ma ei hakka ennast kordama ja nii või teisiti me oleme juba omavahel kontaktis olnud. Te rääkisite sotsiaalsete investeeringute paketist ja Te andsite väga üldise vastuse nendele esitatud küsimustele, te ütlesite, et jah, et laste jaoks tehtavad investeeringud on väga äh, tähtsad, nad peavad olema korralikult ellu rakendatud. ma tahaksin natukene täpsemalt kuulda, kas te olete tutvunud komisjoni soovitustega äh, seoses sotsiaalsete investeeringutega Äh, kas te esitate need komisjoni soovitused ka nõukogule? teine küsimus puudutab teemat, mida te siiani üldse ei ole puudutanud, aga mis on ka lahenduseta küsimus siiani kõigi nende õigusloomeliste küsimuste hulgas, millega te peate tegelema, on ka õigusaktid võitluseks diskrimineerimise vastu Äh, umbes viis aastat juba on see teema päevakorras ja teie olete kas üheksas või kümnes eesistuja, kes peaks nõukogu tasandil leidma sellele küsimusele lahendusele, lahenduse ja ma tahaksin teada, mida te kavatsete teha, kuidas te kavatsete leida lahenduse sellele küsimusele seoses selle direktiiviga? tänan, Olle Kristensen ja selle, seejärel Evelyn Reigner suur tänu proua esineja esinaine ja suur tänu proua minister teile teie tutvustuse eest ja soovin teile edu teie töös te ilmselt teate et äh, kevadel kaks tuhat kaksteist äh, moodustasid juuksurisektori äh, sotsiaalturu os- tööturu osapooled ettepaneku kaitsta juuksureid ohtlike kemikaalide eest aga mõned liikmesriigid on sellele ettepanekule vastu ja komisjon seda ettepanekut ei esita minu küsimus on et mis teie arvate selle kohta ja kas on mingisugust äh, võimalust et see väga hea ja korralik ettepanek jõuaks parlamenti ja loomulikult ka nõukokku suur tänu Evelyn Regner ja siis Antigone Papadopoulou. Thank you very much. The topic youth unemployment suur tänu. noorsootööpuudusest juba räägiti, täna me võtsime vastu oma resolutsiooni noorsootööpuuduse osas. viitaksin selles ühele lõikele, loen siin Leedu programmi ja tahaksin täpsemaid detaile, mida te mõtlete selles osas, mida tähendab tõhustatud koostöö avaliku sektori teenuste osas, mis peaksid panustama võitlust noorsootööpuuduse vastu. mida te siis konkreetsemalt plaanite, mis võiks noorte inimeste olukorda tööturul parandada, suur tänu! Ähm, Antigone Papadopoulou ja seejärel ma ütleksin ka paar sõna ma räägin kreeka keeles. suur tänu, proua minister, ma tõesti soovin Leedu eesistumise ajaks teile kõike head sellepärast et te võtate ohjad üle väga raskel ajal ja Iirimaa eesistujana ja enne seda veel Küprose eesistujana seadsid ka väga ambitsioonikaid eesmärke, mida oli raske saavutada eesmärgiks on siis noorsootööhõivet tõsta, aga ega midagi väga praktilist ei ole kuulda olnud. see kuus miljardit on tegelikult üsna väike summa, sellest ei piisa ja minu küsimus on, et millised on need praktilised meetmed, mida kavatsetakse võtta siis äh, noorte inimeste hüvanguks? Nende inimeste heaks, kes äh, on peaasjalikult pärit küll Euroopa lõunaosast Hispaania, Küpros, Kreeka, aga ka mujalt äh, oskustega inimesed lihtsalt lahkuvad meie riigist praegu. lisaks sellele võtate eesistumise üle vahetult enne valimisi, Euroopa Parlamendi valimisi järgmisel aastal. nii et see element ilmselt mängib ka üsna olulist rolli Te muidugi olete äh, otsustanud äh, või peate tegelema paljude väga oluliste küsimustega ja sotsiaalne surve, mis on äh, praeguste poliitikate otsene mõju, nimelt troika kasinuspoliitika ja nii edasi ja edasi, mõjutab oluliselt Euroopa Ühenduse mainet. me peame vahetult enne valimisi siiski suutma panna mõistma Euroopa rahvast ja noori inimesi, et kogu selles äh, väga raskes ajas on ka mingit lootust ja tegemist ei ole mitte ainult majanduskriisiga, väärtuste, olgu proua Costello, te saate veel sõna, aga no kõnelejate nimekiri on suletud muidu suur tänu, proua esineja, teen väga lühidalt. kõigepealt, proua minister, te olete väga teretulnud meie komisjoni ees ja suur tänu selle sissejuhatuse eest. mina olen äh, Euroopa kõige enam puudust tunnetavate, puudust kannatavate inimeste fondi raportöör ja ma tahaksin, et te selgitaksite ühte küsimust, mis jäi õhku eelmises voorus. nimelt, kas te olete kursis sellega, et äh, meie komisjon ja parlament täiskogus saatis välja väga selge sõnumi selle kohta kõigepealt, et need vahendid, äh, mis on ette nähtud äh, Ehm, kõige enam puudust kannatavate jaoks tuleb ka nendele suunata ja ainult nendele ja see nõukogu ettepanek kaks ja pool miljardit selle fondi eelarveks ei ole piisav ja see peaks tõusma kolme ja poole miljardi peale. nagu ma aru saan, nõukogu on jõudnud otsusele selles osas, et kaks ja pool miljardit jääb selle fondi ehm, summaks ja lisamiljard on tulemas hiljem arvestades nüüd seda nõukogu otsust, äh, ma tahtsin teie käest küsida, et kas äh, nõukogus on jätkuvalt blokeeriv vähemus koos, mis on problemaatilised küsimused ja millal te kavatsete käivitada või näete ette triloogi alguskuupäevana? Richard Howitt ütles, et on väga palju inimesi, kes sooviksid osaleda äh, Äh, paljudes liikmesriigis, kes praegu ei osale, aga ma tõuksin selle programmi puhul rõhutada seda, et see on oluline, et see detsembris käivituks, tulemas on ju talv jälle ja on oluline, et me oleme valmis tegutsema kõige enam puudust kannatavate inimeste jaoks. Äh, kodutud inimesed, kes elavad tänavatel, peavad nendest abivahenditest kasu saama, nii et teatav kiireloomulisus iseloomustab seda suur tänu ja lubage, proua minister, et ka mina esitan teile paar küsimust. mis puudutab töötajate lähetamise direktiivi, siis te ütlesite, et nõukogus arutatakse artiklit üheksa ja kaksteist väga elavalt, aga kas see tähendab seda, et te olete kokkuleppele jõudnud juba artikli kolm osas? ja sel juhul, millises suunas see kokkulepe on liikunud? härra Oori ütles, et tegemist on sellise tekstiga, et kus edusammude puudumine nagu teksti ennast ei, ei ähvarda, aga see on selline seisukoht, mida meie ei jaga, seda kahel põhjusel. sellepärast Euroopa Liidu kohtulahendid on näidanud, kuivõrd tähtis on parandada seda või parandada selle direktiivi tõlgendamist kui sellist ja lisaks äh, töötajate õiguste kaitsmisele, lähetatavate töötajate õiguste kaitsmisele ja kuna te osalete nõukogu aruteludel, siis te teate seda sama hästi kui meie selle direktiivi tulevik on väga tundlik teema väga paljudes liikmesriikides ja selle direktiivi elurakendamise tingimusi nähakse äh, nagu äh, mingi sotsiaalse, võitlus sotsiaalse dumpingu ja, ja tööõiguse osas on ka see samuti väga tähtis. mis puudutab neid garantiisid, mis noortele antakse, millest te ka rääkisite, siis ma tahaksin teie tähelepanu juhtida selle parlamendi seisukohale vastavalt mil- ja see on meie jaoks väga tähtis seisukoht. veebruaris nõukogu EBSCO-s kinnitas ja, ja aprillis Põllumajandusnõukogu kinnitas seda ja oma järeldustes nad rõhutasid, kuivõrd tähtsad on need garantiid, mis antakse noortele ja teinekord meile tundub, et nõukogus äh, on puudu sellisest üldisest nägemusest ja et kui tõesti arvatakse, et see noortele antav garantii on tähtis, siis tuleb see selgelt ka kirja panna ja öelda, et Euroopa Liidu Sotsiaalfond peab võimaldama finantseerida seda noortele antavat garantiid aga praegu äh, direktiivi läbirääkimiste käigus seoses ESF-iga on tõlgendamised, tõlgendused väga erinevad olnud meie sooviks on see, et ESF, et ta toetaks noortele antavate garantiide mehhanismi ühelt poolt ja teisalt äh, algatus äh, kuus pluss kaks miljardit noorte tööhõive jaoks, et ka see toetaks neid garantiisid, mis noortele antakse kolmas punkt, te rääkisite sellest dokumendist, mis kirjutati alla sotsiaalpartnerite ja äh, komisjoni ja nõukogu poolt teisel juulil. me arutame seda sotsiaalpartneritega meie äh, tänase koosoleku lõpus ja viimane punkt, mis puudutab abi kõige enam puudust kannatavatele. Te ütlesite, et on veel selliseid aspekte, mida peab veel arutama ausalt parlamendi seisukohast meie loodame, et seekord pärast seda, kui äh, Euroopa Ülemkogul on vastu võetud kahed järeldused, sealhulgas need järeldused kahekümne seitsmendal ja kahekümne kaheksandal juunil, äh, kus öeldi uuesti ja pandi paika, et kolm koma viis miljardit on see summa, millest kaks koma viis miljardit on kohustuslik summa et, et nüüd tõesti, kui suunised on paika pandud, et nüüd hakatakse neid ka järgima, selle asemel, et uuesti alustada seda arutelu, sellepärast et muidu oleme me tõesti ummikseisus. aga suur tänu äh, informatsiooni eest, kas me peame muret tundma selle teema pärast või äh, edeneb nõukogus tehtav töö tõesti harmo-, harmooniliselt edasi ja nüüd on sõna teil, proua minister, vastamaks kõigile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 mm, pakalbėti apie esimene küsimus oli, et komisjon on teinud teatise töötajate tervishoiu ja ohutuse kohta. ja teie kuudu-, küsimus puudutas siis täpsemalt seda, et millal see dokument esitatakse. nimelt, kui see esitatakse, siis me saame selle esitada omakorda ministritele ja käivitada arutelu selles väga olulises küsimuses. võimalik on, et see on äh, reaalne novembris, kui tööturuinspektsioonide juhid kokku tulevad. Steven Hughesi teine küsimus puudutas äh, sotsiaalset mõõdet. nagu ma ütlesin oma sissejuhatuses, on äh, sotsiaalne mõõde meie jaoks väga oluline ja majanduskriis on näidanud seda, et äh, sotsiaal valdkond ja majanduslik valdkond on omavahel väga tihedalt seotud. sotsiaalne ebakindlus tähendab ka majanduslikku ebakindlust ja sotsiaalpoliitika on kahtlemata muidugi ka jätkuvalt äh, liikmesriikide pädevuses, kuid äh, siiski teatud rida reforme võiksid olla väga kasulikud. Äh, sotsiaalsete muutuste elluviimine oleks kindlasti äärmiselt positiivse mõjuga ja annaks äh, võimaluse ennetada ebatasasusi ja seega siis ennetavad, äh, ennetavaid samme astuda. kaks komisjoni, kes tegelevad sotsiaalkindlustuse ja äh, tööhõivega Eh, kavatsevad välja töötada eh, siis sotsiaalse mõõtme vahendid. ja selleks, et edaminekut saavutada selles valdkonnas, võime me võib-olla selle asendada eh, mõned indikaatorid seal sotsiaalsete indikaatoritega ja luua selle niinimetatud sotsiaalse ja tööhõive tulemustabeli. ja selles osas on saavutatud ka ühtne kokkulepe, mille kohaselt äh, kõik sellised lisameetmed ei tohi endast kujutada lisakoormat ja et võib-olla peaks selle kõige jaoks kasutama paremini ära Euroopa poolaastapoolset äh, pakutavat. nüüd seire ja koordineeri-, koordinatsiooni kontekstis rahvus, siseriiklike parlamentide ja tööturu osapoolte roll on samuti väga oluline. nii palju siis sellest sotsiaalsest mõõtmest. ja veel üks küsimus, töötajate lähetamise direktiiv. oktoobris EBSCO nõukogus üritame jõuda kokkuleppele langetada otsuse. nüüd eh, järgmine küsimus oli väga täpne, et kuidas me võime, kuidas me arvame, et me tööpuuduse vastu võitleme. nagu ma ütlesin, eh, tööhõive on probleemiks kõikides liikmesriikides aga mitte keegi ei, kedagi ei saa jätta võitluses selle vastu üksinda. deklareerimata töö vastasesse võitlusesse tuleks kaala, kaasata tööturu osapooled ja mitmed institutsioonid, selleks et me saaksime määratleda ära, mis on kõige negatiivsemad faktorid ning äh, deklareerimata töövastane platvorm ja sellega seotud ettepanekud kujutavad äh, kõikide liikmesriikide jaoks tohutuid võimalusi. võimalusi olukorda analüüsida liikmesriikides ja langetada otsuseid, mida võiks võib-olla siis omakorda kasutada teistes liikmesriikides deklareerimata töövastases võitluses ja ma arvan, et oktoobris õnnestub meil ilmselt äh, arvamusi vahetada konverentsil, mille me kavatseme korraldada. sellepärast, et ma arvan, et erinevad kogemused ja arvamuste vahetus ja infovahetus on väga oluline nii palju siis vastuseks teie küsimusele. nüüd härra Howitt. Teie rääkisite kõige enam puudust kannatavate isikute fondist. nagu ma ütlesin varem, see on äh, väga oluline fond ja, ja tähtis teema momendil. meie meelest on äh, fond üks lahendustest, mis aitaks äh, võidelda vaesuse tagajärgede vastu. fondi äh, maht on praegu kaks ja pool miljardit, parlament on nõudnud kolme ja poolt miljardit. ning lisamiljard tuleb kuskilt leida, tuleb see asi läbi rääkida, et kust need rahad võtta. liikmesriigid peaksid aga samuti ära kasutama siseriiklikke vahendeid selleks, et vaesusprobleemiga tegeleda nüüd härra Howitt küsis veel sotsiaalse vastutuse kohta. meie muidugi toetame sotsiaalset vastutust. sotsiaaldialoogi on vaja kõikides valdkondades läbi viia, see on selge kuivõrd see teema puudutab aga tegelikult võib-olla äh, majandusministri portfelli, on mul natukene raske sellele vastata, me küll teeme koostööd tööhõiveprogrammide osas, aga me esi-, saadame teie küsimuse või arvamuse sotsiaaldialoogi osas edasi teisele vastutavale ministrile nüüd äh, proua Schröter, sotsiaalsete investeeringute pakett. see tuleb arutelule EBSCO nõukogus. ja nagu ma ütlesin varem, on tegemist äärmiselt delikaatse teemaga eriti äh, investeeringud, mis tehakse kõige pisematesse äh, ehk sellesse keskkonda, kus lapsed üles kasvavad, millised on nende võimalused koolis käia, õppida ja võtta osa sotsiaalsest elust. kui need äh, võimalused on tagatud, on sellest muidugi ühiskonnal tohutult palju kasu. investeeringud igasse inimesse kannavad vilja ja on olulised aga samas me peaksime rõhutama siinkohal seda, noorema põlvkonna harimine on väga oluline. me peame leidma meetmed selleks, et mille alusel oleks äh, noorel inimesel võimalus õppida, kui ta seda soovib, aga et tal oleks juurdepääs ka meelelahutusele ja muudele võimalustele selleks, et kuidagi äh, ühiskonnas aktiivselt osaleda veel küsisite te diskrimineerimise vastase seadusandluse ehk direktiivi kohta. ma olen täiesti veendunud, et ähm, see teema on äh, oluline kõikide liikmesriikide jaoks. me oleme tänulikud oma eelkäijatele iirlastele, tänu kellele meil õnnestus äh, tohutuid edusamme teha antud valdkonnas asi on aga selles, et vastavalt äri, artiklile üheksateist on vaja ühehäälsust äh, nõukogus. me oleme välja saatnud liikmesriikidele küsimustiku ja üritame siis äh, kuidagi jõuda konsensuseni härra Kristjanson Teie küsimus puudutas juuksureid. ja seda, et vältida nende kokkupuudet, puuet ähm, väga ohtlike kemikaalidega. komisjon on praegu äh, just äh, tegemas äh, mõjuanalüüsi selle kohta ja me loodame, et ettepanek tuleb nii peale kui võimalik ja et me saame neid arutelusid edasi viia ja võib-olla isegi jõuame selle probleemi lahendamiseni. ja proua Reegner, suur tänu selle küsimuse eest. tööhõiveteenuste kohta küsisite täpsemalt mina arvan, et äh, mida tugevamad ja mida paremad on tööhõiveteenused liikmesriikides, seda lihtsam on äh, noorte inimeste integreerimine tööturuga. on väga oluline, et tööhõiveteenused äh, oleksid võrreldavad liikmesriigiti ja et vahetatakse informatsiooni noortel inimestel on võimalus liikuda ühest liikmesriigist teise ja koguda niimoodi palju kogemusi. ja seega mina arvan, et EURES, Euronest ja tööhõiveteenuste võrgustik on need, kes saavad kõige paremini aidata. komisjon on esitanud ettepaneku eh, tööturuametite kohta ja loodetavasti töö selle dokumendi alusel jätkub. proua Papadopoulou küsimus ja proua esinaise küsimused noorte tööpuudus ja noorsoo tagatis. mis puudutab äh, noorsootagatist, siis meil on väga hea meel, et äh, Iirimaa eesistujana saavutas siin üsna palju, aga see on ainult üks võimalustest, kuidas tööhõivet on võimalik parandada noorte inimeste seas. meie arvame, et kõik liikmesriigid peaksid leidma vahendeid näiteks võib-olla sotsiaalfondist, selleks, et kiirendada ja parandada tööhõive võimalusi noorte inimeste vahel. nagu ma ütlesin, me allkirjastasime juulis äh, praktikakohtade alliansi memorandumi see on üks nendest meetmetest, mille alusel me tahame noortele inimestele anda võimaluse neid oskuseid omandada, mille alusel nad saaksid paremini integreerida tööturule. veel kord, ma juba rääkisin eh, nende noorte inimeste probleemidest, eh, kes ei tööta ega ka ei õpi eh, ja need on meie peamised prioriteedid ja need tulevad siis oktoobris EBSCO nõukogus ka arutelule ja me kutsume üles ministreid arvamusi vahetama, häid äh, kogemusi vahetama, infot vahetama selleks, et soodustada noorsootagatise rakendumist ka tegelikkuses ja me tahame anda endast kõik äh, selleks, et vahendid, mis on äh, noorsootagatise jaoks eraldatud, tuleks enna kasutusele ja viimane punkt, äh, minu vastus veel proua Costellole vaesuse väljajuurimise kohta. loomulikult, äh, meil on väga hea meel, et äh, see fond on olemas üldse aga nüüd täpsemalt teie küsimus seitsmeteistkümnendal juulil me alustame läbirääkimisi juba Coreperis ja see on üks nendest äh, sammudest, üks esimestest sammudest äh, antud probleemi lahendamiseks. suur tänu see, kõikide nende küsimuste eest. Ähm, suur tänu, proua minister. ma loodan, et Te, te saite aimu sellest arvamuste vahetusest, millised on meie prioriteedid ja et need on osaliselt samad, mis on nõukogus, aga igal institutsioonil on oma nägemus. mis puudutab Olli Kristjanseni poolt puudutatud juuksurite teema, ma arvan, tegemist on sellise teemaga, millesse Leedu eesistujana peaks tähelepanelikult suhtuma, sellepärast et see ei ole ametlikult küll lauale pandud, sellepärast et ametlikku komisjoni ettepanekut ei ole, aga selle kokkuleppe näol on tegemist vana kokkuleppega sotsiaalpartneritega ja päev-päevalt me näeme seda, et kõik räägivad, kui tähtis on sotsiaalne dialoog, aga samas selle kokkuleppe puhul on tegemist kokkuleppega, mille sõlmisid sotsiaalpartnerid ja sotsiaalküsimuste mm, komisjoni koordinaatorite koosolekul oktoobris me juba rääkisime sellest ja küsisime, kuidas see on ja öeldi, et komisjon tegeleb sellega ja kui te nüüd saaksite aidata meid kiirendamaks seda protsessi ja et tõesti neid positiivseid tulemusi, mis on saavutatud, võetakse Euroopa Liidus tõsiselt ja see oleks väga tähtis sõnum sotsiaalpartneritele, sellepärast et kui me natukene midagi saaksime selles osas teha, siis oleks see väga hea ja kui te saaksite sellega alustada oma eesistumise ajal, siis öö, siis ma, ma arvan tõesti, et oli, see teema on seda väärt, et sellele tähelepanu juhtida. mis puudutab meid, siis me kohtume teiega teiega juba neljapäeval, kui te võtate meid vastu EBSCO äh, kokkusaamisel, aga seniks soovin teile kena eesistumist meie kõigi nimel, aitäh! Bien, euh... Ähm, genau. Jetzt sans plus attendre je vous propose euh, de revenir à notre teeksime ettepaneku minna meie päevakorra juurde tagasi ja minna kuueteistkümnenda äh, äh, punkti juurde see puudutab Jill Lamberti arvamust äh, Euroopa strateegia kohta keskkonda sattunud plastijäätmete osas ja nii nagu liikmed pealkirjast juba aru võivad saada, et tegemist on arvamusega, mis on mõeldud keskkonnakomisjonile, kus raportööriks on Victoria Prodi. nii, proua raportöör, teil on sõna. kellegi? Uh, suur tänu. nagu te ütlesite, tegemist on meie komisjoni arvamusega ja e, see on vastus rohelisele raamatule, mis hiljuti komisjonilt tuli ja kus käsitletakse plastjäätmete strateegiat. E, ja sellel on kindlasti keskkonnamõõde, aga me peame käsitlema seda teemat ka e, ressursi efektiivsuse poliitika väljaarendamise seisukohast praeguste hinnangute kohaselt kuuskümmend miljonit tonni me toodame plasttooteid Euroopas igal aastal ja viiskümmend protsenti meie plastmassist lõpetab prügimägedel, eh, sest ta on pakendite osa, aga see tähendab kümme miljonit tonni toornaftat on võrdväärne sellega. Eh, paraku on probleemiks plastijäätmete mittelagunemine ja viiskümmend protsenti jäätmetest ainult läheb eh, põletamisele, energiatootmisele ja väike osa ainult ringlusse võtule, üks neljandik vaid võetakse Euroopa Liidus eh, ringlusse plastjäätmeid ja väga suured on ka erinevused liikmesriikide vahel Äh, mõned kasutavad ära üheksakümmend protsenti plastjäätmetest, teised jälle üheksakümmend protsenti plastjäätmetest maetavad lihtsalt maha. ja osaliselt katab seda munitsipaaljäätme kogumise süsteem äh, osades liikmesriikides tõhusamalt, teistes vähem ja üks koma viis miljonit inimest hinnangute kohaselt tegelevad plast jäätmete ringlussevõtuga Euroopa Liidus, enamasti on need VKE-d, aga me ka ekspordime suure osa plastjäätmetest näiteks Ühendkuningriik Hiinasse ja ka mm, Ida-Aasiasse, aga me näeme ka, et asjad muutuvad Aasias ja Hiinas muudetakse õigusakte ja nad ei ole enam tulevikus valmis eh, pesemata ja sorteerimata plastjäätmeid nii sellises hulgal vastu võtma. nii et me peame mõtlema selle peale, mida teha nüüd Euroopa Liidus edasi, samas meil on nüüd ka võimalus investeerida mitte ainult kulude vähendamisse, vaid ka ringlussevõttu rohkem. ja ringlussevõtu koha pealt Äh, siin on meil tõesti väga kõrgtehnoloogilisi äh, meetodeid, kui te vaatate, kuidas plastpudeleid äh, edasi kasutatakse, siis te näete, et see tegemist ei ole sugugi madalate oskustega tööjõu pärusmaaga, vaid väga palju kõrgtehnoloogiat on ringlussevõttu kaasatud Eh, see arvamus, nagu nende arvamustega tihtipeale on, eh, peab olema lühike, nii et eh, me oleme siia pannud mõned lähtemõtted. ja üks teema on mõjude hinnang. milline Euroopa Liidu poliitikate mõju keskkonnale, samuti milline mõju on tööhõivele ja tööturule nendel kavandatavatel meetmetel ja jah, me tahame rohkete töökohtadega majandust eh, ja majandust taastada, kuidas see kõik seondub eh, strateegia kakskümmend kakskümmend, mis näeb ette jätkusuutliku majanduse ja töökohtade loomise. ja kui me vaatame neid eesmärke, mis raamdirektiivis on kirjas, see puudutab jäätmete mm, näiteks pakendamise direktiivi, ka elektroonikaromude direktiivi, siis äh, Eh, kindlasti peab kaaluma ka uusi töövõimalusi, eh, mis need tegevused loovad ja tuleb ära kasutada siin sisalduvat potentsiaali. Eh, ringlussevõtt on tihtipeale töömahukas tegevus, aga samas me peame silmas pidama, et plastisektoris toimub väga palju innovaatilist ja peame ka äh, silma peal hoidma siin ohutusel. uued tooted tulevad, nanotehnoloogilised tooted sealhulgas, väga palju kosmeetikas kasutatakse neid imepisikesi osakesi ja need on kunstlikult toodetud ja ei ole mitte looduslikud komponendid, mida nad sisaldavad nii et mida te omale peale määrite, et särada paremini, see tegelikult on ka plast. nii et sellegi peale peab mõtlema, et milline on siin mõju tervisele ja kuivõrd ohutu see kõik on. ja lõpetuseks eh, loomulikult oskused ja väljaõpe selles sektoris. tuleb hea seista selle eest, et Eh, tõesti kõik need oskused edasi arenevad, eh, seda kooskõlas uute õigusaktidega, mida me tahame kehtestada, et kõik rakenduks korrektselt ja samas me näeme, et endiselt on suur lünk eh, oskustes. ja me teame ka, et korralik väljaõpe parandab arusaama sellest, miks kõik see töö niivõrd tähtis on ja osaliselt seondub ka see, eh, selle eh, töö sotsiaalse staatusega, milline staatus on ringlusse võtul tegevusel ja muul sellisel taaskasutuse alasel tegevusel. ja peame mõtlema ka selle peale, et teevad, et mida siis juhtub, kui me kõik selle jätame keskkonda, kogu selle, kõik need jäätmed nii et oleme teinud terve rea muudatusettepanekuid ja e, ma pidin siin tuhat viissada tähemärki ära kasutama, rohkem e, mitte, nii et tõin, arvan, et siin on mõned head mõtted nüüd kirjas, mida me peaksime jagama e, ja arvesse võtma järgmistel sammudel komisjonis. suur tänu, Anti-, Antigone Papadopoulos suur tänu. mina olen sotsiaaldemokraatide variraportöör selle arvamuse osas ja see uus Euroopa strateegia plastjäätmete eh, kohta keskkonnas on väga teretulnud ja Jean Lambert on väga hea arvamuse koostanud, hästi koostatud ja hõlmab enamikke ka meile murettekitavaid küsimusi me tahaksime vaid tugevdada praegust teksti nii, et rõhutame strateegiat kakskümmend kakskümmend ja selliste algatuste sotsiaalset mõju. võimalikult palju rõhutada just strateegiat kakskümmend kakskümmend ja kaasavat majanduskasvu ja kvaliteetsete töökohtade loomisel ka ringlussevõtusektoris ringlusevõttu sektoril on suur potentsiaal majanduskasvule kaasa aidata ja ei tohi alahinnata seda potentsiaali. ringlusevõttu võib luua juurde väga palju uusi töökohti, aga äh, seal on võimalik kui meil on see sektor hästi organiseeritud, ka ressursside mahukust vähendada mõnedes tööstusharudes. Ähm, kas veel keegi soovib sõna võtta? ei, komisjon, jah. Well, um, my colleague for... minu kolleeg Helmut Mauer keskkonna peadirektoraadist oli kohal siin eh, enne lõunat, aga paratlõunaks ei saanud jääda ja ta palus, et ma kinnitaksin teile üle, et see teie arvamuse eelnõu läheb absoluutselt hästi kokku rohelise raamatu tekstiga ja ta palus, et ma ka meenutaksin teile töökohtade eh, juurde loomist. Eh, selle koha pealt on suur potentsiaal ringlussevõtusektoris äh, raportöör, palun. Um, suur tänu kõikide märkuste eest ja ootan muudatusettepanekuid. ma usun, et need tõesti lisavad üht-teist siia, tänan. Uh, väga kena. muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on kuni seitsmeteistkümnenda juulini keskpäev ja ma täpsustan, et uh, digitaalallkirjaga, elektroonilise allkirjaga, ärge küsige, miks ja kakskümmend viis, kakskümmend kuus september arutame. nii et digitaalallkirjaga. nii et seitseteist juuli keskpäeva on äh, muudatusettepanekute esitamise tähtaeg kakskümmend viis, kakskümmend kuus september, me neid arutame. ja seitsmeteistkümnendal oktoobril veel, kui vaja ja samal päeval äh, keskkonnakomis- äh, see on arutab ja viiendal novembril hääletab nii et nüüd oleme lõpetanud selle päevakorrapunktiga ja päevakorrapunktis kakskümmend viis annan ma sõna Tatjana Stanokale, kes äh, räägib tööjõu valikvaatluse korraldamist, ähm, korraldamisest ühenduses. tegemist on äh, raporti projektiga. ja selle kohta on eelarvekomisjoni arvamus. nii et proua raportöör, teil on sõna. ma tänan. nii et see komisjoni ettepanek, mis meil on, on tehnilise iseloomuga aga sellele vaatamata eh, meie muudatusettepanekud ei ole mitte ainult tehnilise iseloomuga, vaid ka poliitilise iseloomuga ja kõigepealt diskrimineerimise ärahoidmine töökohal. me oleme sellest täna rääkinud, esitasime selle kohta küsimusi ka Leedu ministrile nii et tegemist on väga aktuaalse teemaga. mina öö, öö, olin raportööriks Euroopa Liidu strateegia küsimuses mittediskrimineerimise eesmärgil ja sellepärast öö, meie ettepanek ka puudutab seda aspekti ja nüüd need valikuvõimalus küsimustele vastata, võimalus vastata äh, küsimusele, mis puudutab rassilist või etnilist päritolu, usutunnistust ja seksuaalset sättumust. Äh, see on muudatusettepanek number üks uues põhjenduspunktis üks ja samuti artiklis neli nüüd kirjas esimeses ja teises lõikes. aga loomulikult statistiline konfidentsiaalsus, era isikute andmete puutumatus, neid nõudeid peab tingimata järgima sellise informatsiooni töötlemisel. ja tänan variraportööre ja komisjoni tervikuna koostöö eest ja loodan, et te toetate minu sellekohast muudatusettepanekut. nüüd järgmine ettepanek, mille ma teen, puudutab menetlust. Need peavad äh, asendama nüüd äh, kont-, analüüsiga kontrollimenetluse, mis varem oli, ja rakendusaktide kasut-, kasutamise asemel meie pakume välja delegeeritud akte vähemasti praegu kasutada. ja põhjendus punkt viis ja artikli neli teine osa on pühendatud sellele teemale. nüüd kolmas peamine ettepanek, mille ma tegin, puudutab finantsmäärust see läheb kokku ka eelarvekomisjoni arvamusega ja siin me oleme lisanud reservatsiooni tegeliku rakendamise eeldusel. ja viimane muudatusettepanek puudutab delegeerimist. nagu ma ütlesin, meie pakume välja kasutada delegeeritud akte ja mitte piiramatult, vaid seda viie aasta kestel ja sellest on juttu artiklis seitse C osas, seitse C kolm osas. Need on minu peamised ettepanekud ja ma loodan komisjoni toetuse peale, tänan. Äh, Sari Essaia, Püüma. Sari Essaia, seejärel Mariann Harkin. ma tänan, suur tänu raportöörile muudatusettepanekute eest ma alustaksin muudatusettepanekust üks ja neli. ma saan aru, et raportööril on siin üllad kavatsused võidelda diskrimineerimise kui sellisega, aga ma ei ole nõus, et seda peaks tegema siin sellise tööjõu vaatluse korraldamise dokumendi kaudu, sest tööjõuvaatluse eh, puhul on tähtis saada vastust teatud küsimustele ja kui me siis sellises vaatluses eh, esitame väga delikaatseid küsimusi, näiteks etnilise päritolu või puude kohta, usu eh, või seksuaalse sättumuse kohta, siis võib juhtuda, et leitakse, et võib-olla parem on üldse kõigile küsimustele vastamata jätta, nii et me ei tohiks sellist riski tekitada. ja sellele vaatamata, et need on tähtsad küsimused ja äh, ka tähtsad seirata, aga tööjõuvaatluse puhul, tööjõuvaatlusesse need küsimused ei kuulu. see vaatlus omab teistsuguseid eesmärke. Need on tähtsad küsimused, aga mitte tööjõu valikvaatluse puhul. ja veel üks märkus. raportöör on siin mõned küsimused võtnud rakendusakti alt välja ja pakkunud lahendada need delegeeritud aktidega. nüüd on eeskirjad selle kohta Eh, mida kasutada. Eh, ning eh, siin on muutujate kodifitseerimisest ja tööhõive seisundit käsitlevate küsimuste sõnastus, põhimõtete loend üles loetletud. ma ei arva, et me peaksime seda siin parlamendis praegu toetama, me vajame rohkem põhjalikumat arutelu nendel teemadel ma olen nõus raportööriga selles, et viieaastane periood tuleks ette näha delegeerimisel, delegeeritud aktide puhul ja Euroopa Parlamendil peaks olema kolmekuuline tähtaeg, et delegeeritud volituste õiget kasutamist kontrollida ja pärast seda saab siis delegeeritud akt jõustuda nii et ma tahan raportööriga koostööd edasi teha ja ka teiste raportööridega. proua Harkin ja siis proua Costello. suur tänu. suur tänu raportöörile ettekande eest. ma olen nõus, et see on väga tehniline teema. ja minulgi oli küsimus esimese ja neljanda muudatusettepaneku kohta ja sama küsimus, mis proua Essayal et minagi olen nõus, et meil on vaja, nagu teie ütlesite, saada objektiivset ja võrreldavat informatsiooni, millele tugineda otsuste langetamisel, aga nüüd küsimus on, et kas on ikka kõige õigem koht siin koguda seda informatsiooni. mina ei ole selles sugugi kindel ja olen valmis seda teiega arutama ja kuulaks ära ka, mida komisjon sellest arvab. aga olen väga nõus sellega, mida proua Essaia ütles. see võib tõesti äh, kahjustada seda eesmärki, mis meil on, et me saaksime täpset informatsiooni tööjõu valikvaatluse raames. ja minu teine küsimus, komisjon võib-olla äh, ütleks, äh, et kuidas valik toimub ja me teame ju ka, et selline vaatlus peab andma öö, Mm, informatsiooni kolme strateegia kolmkümmend, strateegia kakskümmend kakskümmend eesmärgi täitmise kohta, mis need kolm eesmärki on ja siis ka, mida komisjon arvab delegeerimisperioodist. ja artikkel neli lõige kaks. siin tehti ettepanek, et rakendusaktidelt eh, minna delegeeritud aktidele äh, ja nende muutujate kodifitseerimine ja küsimuste sõnastus, põhimõtete loend tuleks vastu võtta nende delegeeritud aktidega. nüüd, mis puudutab muutujate kodifitseerimist, siis see on piisavalt tehniline küsimus ja selle ei peaks vastu võtma delegeeritud aktiga, aga see kolmas, jah, küsimuste sõnastuspõhimõtete loend, see võib-olla tõesti peaks kuuluma delegeeritud aktide alla aga seda niimoodi kiire reageerimise korras mul ei ole väga palju taustinfot. suur tänu ja nüüd annan ma sõna komisjonile. Äh, vabandust, Elmer Costello. ma tänan, minagi tahan tänada raportööri tehtud töö eest jah, see on väga tehniline teema, aga sellele vaatamata tähtis teema ja nagu öeldud, selline tööjõu valik, vaatlus ja selle andmed äh, pakub huvi kogu aeg kõikjal Euroopa Liidus ja ka liikmesriikide jaoks on see huvipakkuv, aga sellised äh, ad hoc mudelid on ennekõike ikkagi Euroopa Liidu huviorbiidis ja proua Harkin ütles ja ma ka arvan, et äh, kakskümmend kakskümmend strateegia moodulit, mis on asjakohased on, on seitsekümmend viis protsenti tööhõive eesmärk, et koolist väljakukkujad hoida kümne prot-, allapool kümme protsenti ja ka tähtis on, et kolmandaseme hariduse saanute arv kasvaks. nii et tähtis on vaadata, kuidas need kolm eesmärki meil ilusasti täidetud saavad. nii et komisjon eh, võib ka konkursse korraldada ja grante pakkuda, et kaasata paremini liikmesriike nende andmete kogumisse ja ma tean, et mõnikord on andmetest puudu ja Eurostatilgi on raske andmeid sellepärast koondada. näiteks puudust kannatavate inimeste arv, eh, ainelist puudust kannatajate arv on tihtipeale eh, raske leida andmeid selle kohta, nii et ma loodan, et meil õnnestub kokku leppida sel teemal ja võib-olla mõned ad hoc mudelid annab hiljem ära kasutada ka noorte garantii puhul. ja mul on ka mõned küsimused, mis on pigem tehnilise iseloomuga ja ma loodan, et minu muudatusettepanekud eh, on pigem üksikasjade kohta kui sisulised ja muudatusepanek number üks, ma olen nõus, mis öeldi siin, võib-olla raportöör mõtleks sellele, et viidata põhiõiguse hartal artiklile kakskümmend üks, kus räägitakse mittediskrimineerimisest selliste üldiste tunnuste põhjal ja siis ei pea siin täpselt üles loetlema mitmesugused diskrimineerimise põhjused millega tuleb võidelda. võib-olla see oleks üks viis, kuidas edasi liikuda. igatahes ma tahaksin äh, rohkem informatsiooni äh, saada ka äh, selle valikuvõimalise kohta, mis on teil kirjas muudatusettepanekus number neli ja muudatusettepanek number üheksa, kas äkki siin ei teki oht, Eh, eh, ettepaneku peamine eesmärk võib ohtu sattuda, nimelt tahetakse, et liikmesriikidel oleks lihtsam eh, ad hoc mudelites osaleda ja neid tahetakse julgustusega tegema hoopis ju ja jälle see delegeeritud aktid ja muudatusettepanek number kümme, see on pisut segadust tekitav, sest delegeeritud aktid võib igal hetkel tühistada, selle õiguse neid välja anda, tagasi võtta. ja nüüd see kestvuse periood ka jääb segaseks Äh, viis aastat äh, on nüüd üks ettepanek, aga võib-olla arutame seda edasi ja teeme ka muudatusettepanekuid siis. tänan. Äh, ma arvan, et tõlgid kindlasti leidsid seda, et te lugesite natukene liiga kiiresti. aga ma vabandan, et ma ennem sellele tähelepanu ei juhtinud. ja nüüd annaksin ma sõna Eurostati poolt Anne Clemenceau'le, komisjonile aga ma võib-olla omalt poolt lisaksin midagi. et pealkiri, pealkiri viitab ühendusele, et kas see on ikka ajakohane. et eh, võib-olla praegusel erijuhul, et eh, on jäädud selle vana nimetuse juurde, aga te kindlasti selgitate seda. So uh, I am in fact not ma otseselt ei vastuta selle teema eest, aga ma asendan siin praegu oma kolleegi eh, Eurostatist nüüd, mis puudutab tööjõu valikvaatlusi, siis meil on juba nõukogu määrus aastast üheksakümmend kaheksa selle kohta ja nüüd meie uue ettepaneku eesmärk on kohandada olemasolevat määrust, viia see äh, uude institutsionaalsesse konteksti ja anda komisjonile võimalus finantseraldisi äh, teha, sest igal aastal meil on ad hoc muutulid seotud selle tööjõu valikvaatluse läbiviimisega ja me tahame tahame anda grante läbiviimiseks liikmesriikidele. aga nüüd ma tahaksin rääkida kolmel teemal, mis siin tõstatati siin arutelus. kõigepealt see eh, valikulised muutujad, siin on tahetud jah, eh, etnilise päritolu usu kohta, puude kohta ka küsida ma ei tea, kas komisjon on nõus sellega, et eh, seda lisada, sest tööjõuvaatlus ei ole instrument seesuguste küsimuste esitamiseks, informatsiooni kogumiseks. Eh, meie tahame eh, jah, tööturualast informatsiooni koguda ega peaks küsima seda informatsiooni, mis võib tõesti ohtu seada isiku soovi vastata küsimustele ja näiteks puue. meil on ju sihtpärased äh, uuringud, äh, vaatlused puuetega tegelemiseks, meil on teine instrument selleks ja mis puudutab materiaalset puudust, ainelist puudust, meil on Euroopa Liidu silk ülevaade, kust ka saame vastuseid äh, sellele küsimusele. nüüd vaatlus, kui esitatakse küsimusi siis on väga raske uurida ka etnilise või rassilise päritolu ja usutunnistuse kohta, sest see on delikaatne informatsioon, peab olema väga ettevaatlik, kui need küsimused lisada, sest lõppkokkuvõttes me ei saa seda tulemust, mida me tahtnuks, lootnuks. nii et olgem ettevaatlikud. eriti puude puhul on ju meil ka veel eraldi vaatlusuuring ette nähtud nüüd, mis puudutab delegeeritud akte, siis komisjoni ettepanekus jah, me tegime ettepaneku, et tähtsad elemendid, näiteks äh, definitsioonid ja muutujad äh,, struktuurilised muutujad oleksid nimekirja loetletud ja siis võib kasutada delegeeritud akte nende kinnitamiseks, aga samas väga tehnilised aspektid on need, mida peaks lahendama delegeeritud aktidega ja muud asjad võivad jääda eh, rakendusaktide hooleks. selline oli meie ettepaneku loogika. nüüd, mis puudutab rahastamist, siis komisjon leiab, et ei ole komisjonile vastuvõetav, et grandid võtavad sellise kindla summa kuju. meie tahame ikkagi paindlikkus ette näha selle määruse rakendamisel. nii et nii nagu kõige asjakohasem on, nii otsustatakse grandid. ja öö, nüüd teemad, miks just need teemad välja valiti tööjõumoodulites? jah, meil on planeeritud need teemad koos tööhõive eh, peadirektoriga komisjonis eh, ja eh, koolitamine, sisenemine tööturule, need on aktuaalsed teemad, need alati seonduvad tööturuga ja see on, sellepärast selle kohta küsimegi. proua raportöör For... mul on väga hea meel kõikide märkuste eest mille tegid meie variraportöörid nagu ma saan aru te olete tõesti minu ettepaneku ka korralikult läbi lugenud ja seda analüüsinud suur tänu teile ja ka komisjonile kuigi te ei ole otseselt asjaga tegelenud äh, ma ütleksin nii palju et me oleme juba eurostati esindajatega kohtunud selles küsimuses ja oleme neid küsimusi esitanud ka varem vastuseid saanud ja rääkinud siis läbi võimalikud ettepanekud. kõigepealt see ettepanek, et toodaks siia sisse rohkem valikküsimusi ja vastuseid sellesse küsitlusvaatlusesse. muidugi esialgu on reaktsioon see, et no mitte siin, aga kus siis peaks neid küsimusi küsima? ma tahaksin rõhutada seda, et tegemist on valikvaatlusega ja võimalus äh, esitada neid küsimusi, millele juba siin ka viidati, näiteks põhiõiguste hartale, kõik äh, võimalikud diskrimineerimise alused, mis on toodud äh, hartas, võiksid olla selles vaatluses sees ja oleks valikpunktina eh, võimalik täitsa sisse tuua. ma juba rääkisin eh, diskrimineerimise vastase strateegia dokumendile, meil on väga palju erinevaid võimalusi süveneda nendesse delikaatsetesse küsimustesse. ma ei ütle, et nad ei ole delikaatsed, aga on meetodeid ja tehnoloogiaid, mille alusel seda kõike oleks võimalik teha natukene äh, täpsemalt, anonüümsemalt ja nii edasi. kahe tuhande seitsmendal aastal see aruanne tuli ja esialgu äh, oldi sellele väga tugevalt vastu mõnedest fraktsioonidest samal ajal aga lahvatasid äh, rahutused Pariisi eeslinnades ja ka teistes Euroopa pealinnades ja see oli piisav põhjus äh, rääkida sellest niinimetatud varjatud äh, diskrimineerimisest. ja keegi enam ei põrpinud ja kõik olid nõus selle raportiga Äh, positiivsete meetmete osas äh, selleks, et võidelda diskrimineerimisega. ja kõik räägivad täna horisontaalsest direktiivist, mida meil jätkuvalt ei ole. nii et ma ei saan aru, jah. et see ettepanek tekitab vastuolusid ja meie poliitikutena peame teinekord, teinekord üles näitama julgust ja minema edasi nende ettepanekutega, sest muidu sellel asjal ei ole mitte mingisugust mõtet. loomulikult tulevad arutelule veel mõned tehnilised aspektid, millest te oma ettepanekutes olete rääkinud. aeg muidugi seda on vähe, kuivõrd praegu käib juba viimas äh, töönädal ja muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on augusti lõpp, aga sellegipärast ma loodan, et meil õnnestub äh, ka sellest asjast äh, rääkida augusti lõpus, septembri alguses. suur tänu teie panuse eest! kena, raportöör ütles juba esinaise asemel ära kõik, mis oli vaja öelda, aga ajakava, mille raportöör on välja pakkunud, eesistuja toetab seda, et kakskümmend seitse august keskpäevaks esitada muudatusettepanekud arutatakse kaheksateistkümnendal septembril ja seitseteist oktoober arut-, äh, hääletus äh,. Läheme nüüd päevakorrapunkti kakskümmend kuus juurde, kus me arutame Philipp Ulani arvamuse projekti mis on siis tööstuskomisjonile esitatud ja puudutab see oma algas, algatuslikku raportit, mille koostab Rainer Putikohver Euroopa reindustrialiseerimise kohta konkurentsi ja kestlikkuse edendamiseks. härra raportöör, teil on sõna tutvustamaks meile teie arvamuse eelnõud. tänan, proua esinaine võttes arvesse selle teema ulatuslikkust, ulatuslikkust, koostada mõnerealine arvamus on natukene frustreeriv äh, tugevam äh, tööstus võimaldab ümber kvalifitseerida teatud tööstusi uute töökohtade loomisel ja see on meie prioriteediks ja meie komisjoni prioriteediks. Euroopa reindustrialiseerimine peab minema läbi äh, paremini sihtmärgistatud investeeringute, need investeeringud peavad olema mitmekesisemad, sellepärast et uute, me peame arendama uusi tehnoloogiaid, aga me ei tohi oma tööstuspärandit unustada. teras, autotööstus, tekstiilitööstus, kosmo-, kosmosetööstus ja nii edasi, väga mitmed muud valdkonnad. meil on teadmiste Euroopa, meil on olemas äh, sellised vahendid, mis tuleb dünaamilisemaks muuta, selleks et me läheksime uutele turgudele ja oleksime rahvusvahelisel tasandil konkurentsivõimelised ja väga tähtis on ka meie tootmisvahendeid parandada. Made in Europe edendamine, Euroopa patendi ellukutsumine, Äh, meie noorte koolituse parem kohandamine tööstuse vajadustele, see äh, toob kaasa parema ja tõhusama reindustrialiseerimise. ei ole vaja karta suurte Euroopa Liidu kontsernide loomist just sellistes valdkondades, kus Euroopal on vajalikud teadmised olemas. meie kaubanduspoliitika, konkurentsipoliitika peaksid võib-olla paremini kohanema selleks, kohandama ennast selleks, et meie tööstuspoliitikat toetada. arvamuses me oleme teinud ettepaneku luua Äh, ühtse äh, äh, ühtse lähenemise selleks, et me jätaksime Euroopasse need eelised, mis meil on ja need tegevused, mis meil on. innovatsiooni ja ettevõtlusvaimu programm ja konkurentsi, ettevõtete konkurentsivõime programm just väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete osas äh, Äh, mis on kaks koma viis miljardit äh, perioodiks kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend, need on need programmid, mille me peame tuginema. me peame looma äh, soodsa keskkonna ettevõtlusele, me peame ettevõtlusvaimu toetama, toetama Euroopas, toetama VKE-de konkurentsivõimet, aitama VKE-sid nende päritoluriikides kaugemale minema, uutele turgudele minema, need on meie eesmärgid. härra Putikovi äh, Mm, raporti kohta on olemas ka teiste komisjonide arvamused ja seega katsuks meie muudatusettepanekutest mitte äh, väljuda meie pädevusvaldkonnast äh, ja mõtleme selle peale, et meil on vaja tugevat tööstust, sellepärast et tugev tööstus toob kaasa ka uued töökohad. ma olen äh, teie käsutuses ja täpselt samamoodi ka minu kolleegid selleks, et ära kuulata teie ettepanekud selle arvamuse kohta. Frederik Darden ja yeah. Äh, tänan, proua esinaine. ma olen väga ulatuslikult raportööriga sama meelt ja sama meelt tegemist äh, selles osas, mis puudutab Euroopa Liidu tööstuse tähendust ja tööstuse tugevdamise äh, vajalikkust. meil on seda vaja ja meil on vaja seda väga mitmetes erinevates valdkondades. me ei peaks piirduma ainult mõningate novaatorlike äh, valdkondadega, me peame toetama ettevõtlusvaimu ja ma arvan, et on väga tähtis just rõhutada mõningaid seiku, näiteks investeeringud koolitusse, selles, sellele peaks pühendama ulatuslikumaid vahendeid ja me peaksime seda arutama ka mitmeaastase finantsraamistiku äh, osas äh, raames ja ka kahe tuhande neljateistkümnenda aasta eelarve äh, raames. me peame tugevdama sotsiaalset äh, dialoogi ja selles osas meie Äh, kolleegi Alejandro äh, algatust paraku ei järgitud äh, komisjonis, seepärast et seal just räägitigi sotsiaalsest dialoogist. mis puudutab VKE-sid, siis selles osas on täiesti selge, et meie tööstus ei pea mitte tuginema ainult suurtele liidritele, vaid me peame tuginema ka VKE-de võrgustikule. ja ma arvan, et me peame väga tähelepanelikud suhtuma äh, Mm, ka selles, et mida täpselt tähendab äh, administratiivne halduskoormuse äh, lihtsustamine ja vähendamine, et täpselt, me täpselt mõistaksime, mida see tähendab. ja väga tähtis on, tähtsad on teadusuuringud ja arendustegevus, aga nagu ma ütlesin, et me ei peaks keskenduma ainult tipptehnoloogilistele valdkondadele, vaid et öö, äh, see tegevus peaks hõlmama kõikide valdkondi, et kõik valdkonnad saaksid äh, areneda, edeneda. ja veel üks teema, millest äh, ma tahaksin rääkida, need on äh, kaubandus, rahvusvahelised kaubandusläbirääkimised. ka siin peame me väga tähelepanelikult suhtuma sellesse, et ei leiaks aset selline võidujooks, vabakaubanduse võidujooks, vaid et kaubavahetus oleks tõesti õiglane, et me saaksime arendada oma tööstust, me peame väga tähelepanelikult sellesse suhtuma. ja komisjon on selles osas hiljuti omapoolsete algatustega välja tulnud ja võib-olla me võiksime laiendada seda veel mõningatele teistele sektoritelegi. ja lõpetuseks ma tahaksin öelda seda, et minu poole on pöördunud ah, ei Eh, komis-, volinik Tajani on öelnud seda, et tal ei ole pädevust ega võimutäiust eh, kõike seda teha ja, ja Äh, just näiteks seda, mis puudutab terasesektorit ja ma arvan, et Euroopa Liidu pädevusi ja võimutäiust peaks tugevdama just tööstuse valdkonnas, sellepärast et täpselt samamoodi nagu ühine põllumajanduspoliitika peaks ka tööstusvaldkond olema äh, samamoodi reglementeeritud, koordineeritud ja see võimaldaks meil tõesti reindustrialiseerida Euroopat. suur tänu, kas on veel teisi sõnavõtusoove? ei ole komisjon ei, seega ei ole, ei ole see vajalik. Just briefly maybe uh.... ma lühidalt siiski ütleksin suur tänu nende märkuste eest ja kui lubate, siis paaris küsimuses ma siiski äh, võtaksin sõna need raamtingimused ja see puudutab kõiki sektoreid tõsi on see, et meil mingid prioriteetsed tegevussuunad on, aga ega me ei unusta ka traditsioonilisemaid sektoreid ja lisaks äh, hiljuti on olnud ka algatusi to oskuste toetamiseks, sektorioskuste liidud ja nii edasi. ja siis see äh, viimane mõte, ühtse tööstuspoliitika äh, küsimus, jah, selle nimel me praegu tööd teemegi, et järjepidevust komisjoni poliitika erinevates aspektides rohkem tagada. kõigepealt konkurentsipoliitika, aga üritame seda laiendada ka sellel aastal, suur tänu! ja nüüd ma annan uuesti sõna raportöörile. ja ma vabandan, et ähm, ma oma märkusega nüüd pärast komisjoni sõnavõttu välja tulen, aga ma arvan, et meie arvamuses me peame arvesse võtma ka seda menetlust, mida Euroopa Komisjon on alustanud fitness checki osas ja äh, konkurentsivõime osas tähendab see mõningate õigusaktide ümbervaatamist, mitte ainult keskkonna valdkonnas, vaid sellel saab olema oma mõju ka õiguslikule keskkonnale, mida e-, ettevõtted peavad arvestama, nii et sellel võib olla ka sotsiaalne mõju, nii et me peame tähelepanelikult seda jälgima. E, lõpetamaks seda arutelu on sõna raportööril. tänan, proua esinaine, suur tänu selle märkuse eest, mis te just tegite fitness checki kohta. ma tänan muidugi ka komisjoni ja Dardeni temapoolsete kommentaaride eest. ma arvan, et nagu tavapäraselt minu meelest ei ole mitte mingisuguseid takistusi sellele, et me koos võiksime tõhusat tööd teha, nii et ma ootan kannatamatult kolleegide poolseid muudatusettepanekuid ja kogume nad kokku ja vaatame, milline saab olema selle arvamuse äh, Äh, tulevane, tulevane, tulevane käik ja kuidas me teda muudame. ja kindlasti teavitame sellest ka komisjoni, aitäh! suur tänu! muudatusettepanekute esitamise tähtaeg, sealhulgas ka elektroonilise allkirjaga kuni viieteistkümnenda juulini keskpäevani, arutame muudatusettepanekuid ja kompromisse kaheksateist september, hääletus kakskümmend viis september, sest ITRE komisjon hääletab Äh, kas siis kahekümne kuuendal või seitsmeteistkümnendal oktoobril. nüüd läheme meie päeva ja äh, äh, äh päevakorrapunktis kakskümmend kaks annan ma sõna meie raportööri Tšabatsovile, rääkimaks Euroopa rahvastikustatistika teemal ja sellest, kuidas on läinud läbirääkimised nõukoguga. viimane voor leidis aset eile õhtul veel. köszönöm szépen, elnök asszony, a harmadik tähe-. suur tänu, proua esinaine. tegemist oli kolmanda läbirääkimiste vooruga, mis leidis aset. ja jutuks oli siis Euroopa rahvastiku statistika ja peamine probleem, punkt, tavapärane või harjumuspärane elukoht selles osas saavutati kokkulepe ja artikkel seitse kaheksa, mis tuleb arutelule, tuli ka vastu võtta. ja siis erandi vastuvõtmine artiklist kaheksa A ja järelevalve osas, järelevalve klausel. ja kolmandas dialoogis saavutati siis kokkulepe eesistuja toetusel ja võeti arvesse siis ka juristlingvistide seisukoht. artikkel viis kolm, neli ja kolm, viis osas. ja punktid üks ja neli põhjenduspunktides ja artikkel neliteist kaheksa. üks lepituskohtumine leiab aset veel, enne kui see dokument meie juurde tagasi jõuab Euh, bien, euh, bravo. kena, bravo härra raportöör, mina tahaksin äh, paar sõna lisada, ütlemaks seda, et õnneks meil selle punkti osas enam triloogia ei tule, me lihtsalt ootame Koreperi tulemusi. ja ma loodan, et need tõmbavad otsad kokku. ja me ootame vastust kahele küsimusele, kõigepealt erandite kaotamine mis nõukogu vastu võttis ja teiseks seda, et võetakse arvesse Euroopa Parlamenti ja me soovime, et komisjon, kui ta neid aruandeid koostab, siis et siis seda tehtaks vastutustundeliselt. kui tegemist on väga vastuolulise teemaga, teadmiseks kohalolevatele liikmetele, et et see dünaamika, mida Euroopa Komisjon on soovinud äh, sisse viia läbi selle teksti, et võetaks ähm, arvesse tõesti elanike liikumise reaalset olukorda, et reaalsus on see, et asjad ei liigu edasi nii kiiresti, nagu me oleksime soovinud. Äh, idee on selles, soovitakse ellu kutsuda mehhanisme, mis sunniks Äh, liikmesriike paremini oma elanikkonna üle arvet pidama. ja võtma arvesse elanikkonna arvamust äh, nii nõukogus kui ka Euroopa Liidu poliitikate üle otsustamisel. mul on, ma tõesti kahe, mul on väga kahju sellest, et äh, seda loogikat, et kui seda lo-, seda loogika, kuidas seda loogikat rakendatakse, et milline on liikmesriikide osakaal täpselt, aga seda reeglit ei kohaldata selle parlamendisaadikute arvu kindlaks määramisel. et minu, siin on üks ebakõla millele mina ju suuda selgitust leida, aga võib-olla ei ole, on mul midagi kahe silma vahele jäänud. septembris äh, pärast seda, kui Koreperis on arutatud seda, siis me hääletame selle üle. nii, nüüd oleme lõpetanud selle päevakorrapunktiga ja nüüd päevakorrapunktis kakskümmend seitse tahaksime tervitada äh, sotsiaalpartnerite esindajaid. suur tänu, et te olete täna siia kohale tulnud, sellepärast väga pikka aega ei ole olnud kokkulepet sotsiaalpartnerite vahel ei ei ole sõlmitud sellist kokkulepet, nii et meil on väga hea meel, et me saame teid tervitada siin pärast seda, kui nüüd lepiti kokku noorte töö, tööhõive raamistiku osas ja sellele teemale öö, eh, viitas mõni aeg tagasi just ka Leedu eesistujana. ja nagu tavaks, annan ma kõigepealt sõna härra äh, äh, Maksim Seutile Business Europe'ist. ja me väga, üritame väga targalt jagada äh, kõneaega. nii et tundke ennast vabalt oma seisukohtade avaldamisel, selgitamisel ja öelge ka, et kuidas Euroopa Parlament võiks toetada äh, võiks teid toetada. Maksim Seruti, teil on sõna ja põhimõtteliselt on teil seitse minutit. suur tänu, proua esinaine, austatud parlamendiliikmed, ma tahaksin kõigepealt äh, tänada teid äh, selle küllakutse eest, rääkida täna noorte tööhõivet käsitlevate meetmete raamistiku üle. Äh, see meetmete raamist, selle, nende meetmete alane arutelu äh, käivitus kaks tuhat kaksteist oktoobris ja aprillis jõudsime kokkuleppele. Äh, seitsme kuuga õnnestus äh, meil lõpuks nüüd juulis jõuda kokkuleppele. see on hästi tasakaalus hea kokkulepe, mille alusel Euroopa tööturu osapooled on kõik panustanud nendesse lahendustesse, mis tuleb langetada, mis tuleb astuda vastu võtta, vabandust, äh, Euroopa tasandil. aga me oleme välja toonud ka üsna mitu lahendust, mis tuleb eraldi arvesse võtta liikmesriikide kontekstis. kuivõrd meie liikmed tulevad kõikidest liikmesriikidest ja on meil nii tööandja kui ka töövõtja esindajad, meie roll sotsiaalpartnerina on äh, leida uusi võimalusi lisaks äh, praegusele tavale tagamaks äh, selle, et äh, riigid ja tööturu osapooled teeksid koostööd ja et ähm, nad teeksid seda koos ka siseriiklike parlamentidega ja meie siis teeme seda siin Euroopa tasandil koos teiega. Nende tavade edasiarendamine aitab kindlasti välja tuua novaatorlikke ideid, kuidas astuda vastu sellele probleemile. Business Europe vaatevinklist on üsna mitu põhjust miks me peame seda meetmete raamistikku oluliseks. kõigepealt see on väga asja, ajakohane. üsna mitmed algatused on äh, Euroopa tasandil olnud arutelul ja nendest üks äh, noorsootagatis ja hiljuti käivitatud õpipoisi õppeliit Leipzigist ähm, on meil õnnestunud tagada see, et need teemad on äh, igal tasandil arutelul Euroopas ja tehakse väga konkreetseid ja praktilisi ettepanekuid. aga meie meetmete raamistiku aluspunktiks on ilmselt see, et meil on vaja juua noortele inimestele tööhõivevõimalusi, see on ainus võimalus, kuidas tagada majanduskasv Euroopas ja selles mõttes oleme meie justkui äh, usaldusväärse makropoliitika tegijad ja sellele me muidugi keskendume äh, tööhõive roll äh, hariduspoliitikas. me oleme alati rõhutanud laiemat eesmärki luua avatud, dünaamiline ja mobiilne tööturg ja me arvame, et hästi kujundatud töö- ja hariduspoliitika viivad äh, töökohtade rohkem majanduskasvu taastamiseni. ja nüüd veel ma tahaksin rõhutada paar asja äh, hariduse kohta töökohapõhine õpe, selles osas on olnud üsna palju edusamme. meie meetmete raamistik keskendub, äh, koosneb siis põhitekstist ja lisast ja üsna palju asju on lisa. näiteks õpipoisi mudelite puhul oleme me viidanud tagasi Taani kogemusele. seal on üsna palju praktikaid selliseid, kus praktika leiab aset ettevõtmes kahese õppesüsteemi osas ja ma arvan, et praktikakohti tuleks luua selleks, et parandada süsteemide funktsioneerimist ja sellest kindlasti kujuneb vastuse väga oluline osa. lisaks sellele oleme välja toonud ka tööturureformide rolli kollektiivsete läbirääkimiste läbi, aga ka läbi seadusandluse selleks, et vähendada killustatust ja tagada tööturule juurdepääs ka noorte inimeste seas. ja selles kontekstis me rõhutame eriti äh, tööjõukulude osas, et me peame andma noortele inimestele võimaluse ka siseneda tööturule ja siit ma tooksin ühe hea näite veel, Rootsi praktika. Rootsi sotsiaalpartnerid tehnika ja insenerisektoris ehk te, insenerisektoris on äh, osapooled kokku leppinud teatud meetmetes äh, noorte inimeste kaasamiseks, kes on alla kahekümne viie aastased. Need inimesed, kes on siis nooremad kui kakskümmend viis aastat, on äh, tööturu osapooled selles äh, sektoris kokku leppinud konkreetses töölepingus, mis võib kesta aasta, aga mis võib kuuluda uuendamisele. see hõlmab endas äh, ka tasu tööd tehtud tundide eest, aga ka ähm, kompensatsiooni, kui tegemist on koolitusega või sissejuhatusega ettevõttesse see on üks nendest meetmetest, mis ta tuleks välja tuua hea näitena, sellepärast et töökulude määr on väga oluline noorte inimeste kaasamisel ja loomulikult äh, see õppimise mõõde on noore inimese töölevõtušansside parandamiseks väga oluline. lõpetuseks ma keskenduksin ettevõtlusele. me oleme paralleelselt rõhutanud äh, hariduse rollile selleks, et äh, äritegevust hoogustada Euroopas ja et tuleks rohkem noori inimesi ärisse aga näen ette ka konkreetset sihipärast abi noortele töötutele, see võib luua uusi töökohti, häid näiteid on palju, Iltalanta del Idei Itaalias, tegemist on Cofindustria äh, noorte ettevõtete ja Unit Credit Panka vahel ja see võib olla üsna heaks ähm, näiteks. nii et meie oma raammeetmete äh, ettepanekus äh, oleme oma meelest väga konkreetselt öelnud välja seisukohad, aga samas äh, lähenenud sellele probleemile ka natukene laiemalt, oleme seadnud neli prioriteeti õpe, üleminek tööturule, äh, tööhõive ja praktikakohad. me oleme leidnud, et seda saab kasutada ka lühiajaliseks kriisist väljatulekuks ja ka tuleb pikaajalisi strateegiaid äh, struktuurse tööpuuduse osas välja kujundada. suur tänu, teate, te tänate meid, aga meie tõlgid teid küll ei täna, sest et te ratsutasite liiga kiiresti. kuigi tuleb tunnistada, te pidasite kinni kõne eest, vaadake, Tier Etukist, palun. suur tänu, proua esineja, daamid ja härrad. Maksim ütles juba meie tööprogramm sotsiaalpartnerite vahel läbi räägitud äh, programm, mis käivitati jaanuaris kaks tuhat kaksteist, kus seati endale üks äh, prioriteet tööhõive ja siis eriline prioriteet noorte tööhõive. selle seitsme kuu jooksul, äh, mis me läbirääkimisi pidasime, jäi iga päeval tuhat noort inimest ilma tööta, üks tuhat, see tähendab seda, et probleem on pakiline. jah, ametlikult me siis käivitasime need läbirääkimised oktoobris kaks tuhat kaksteist, aga tegelikkuses, kuigi meil oli vaja tegeleda ka teiste asjadega, oleme me neid läbirääkimisi pidanud kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta esimesel kolmel kuul. tegemist on teise raamistikuga juba sellepärast et sotsiaalpartnerid äh, on selliste äh, meetmete kogu vastu võtnud ka varem, järgneb see siis elukestva õppe ja võrdsuse raamistikele. ma tahaksin öelda nii palju, et äh, läbirääkimised olid väga lihtsad, teinekord isegi elavad, isegi väga elavad, aga ma tahaksin Maksimi tänada, et tõesti see tekst on tasakaalus ja täiesti äh, nii-öelda kaitstav ja seda toetavad meie liikmed. ametiühingute seisukohast oli tähtis äh, panna rõhuasetus sellele, et äh, viissada seitsekümmend miljonit töötud, et ainult viis miljonit töötut et makromajanduslikul tasandil tuleb luua töökohti tuleb seda niinimetatud torti suurendada. ja väga tähtis on ka solidaarsus erinevate põlvkondade vahel, et eh, me peame arvestama ka eh, vanemate inimestega, kogemustega inimestega, aga see, et me nüüd seda töötust lihtsalt nihutame, see ei lahenda seda probleemi, nii nagu ma eh, olin president Barroso on ise öelnud, et kriis on jõudnud sotsiaalselt vastuvõetavuse piirini äh, väga mitmetes liikmesriikides. ja kuigi on juba noorte tööhõive valdkonnas väga mitmeid meetmeid juba vastu võetud, siis meie jaoks noorte äh, äh garantii on üks kõige tähtsam küsimus, sellepärast et sümboolselt nelja kuu jooksul äh, lubati, et leitakse midagi ja nüüd on leitud need äh, vahendid, kuus miljardit, ma olen seda juba ka mujal teistes orga-, organisatsioonides öelnud, et arvutage, kuus miljardit äh, seitsme aasta peale. see on, see on sada kuuskümmend kuus eurot noore inimese kohta aastas, aastas, aga juba Saksamaa üksi ainult koolitusele äh, pühendab kakskümmend tuhat eurot noore kohta. nii et see kuus miljardit eurot äh, on tõeliselt mitte piisav. tõsi see on, et meie jaoks et kuidas täpselt neid skills mismatch'id paika panna väga tähtis on see, et omavahel läheneksid äh, haridus ja ettevõtlus, ettevõtlus, aga me peame arvesse võtma ka noorte soove, et ei ole äh, vaja noori muuta mingisugusteks tellisteks lihtsalt, mida, millest me laome mingisuguse ettevõtlusseina. jah, liikuvus jah, aga ettevaatust, äh, mis puudutab ajude äravoolu. sada tuhat noort Äh, mis lahkuvad kahemiljonilise elanik, elanikkonnaga riigist, see on tõsine probleem. võib-olla tõesti lühiajaliselt lahendakse tööpuuduse äh, probleemi, aga see mõjutaks selle äh, riigi äh, suutlikkust ja või, võimsust väga tugevalt edasi töökohtade, praktikate, koolituse kvaliteet ja juurdepääs kõigele sellele, me oleme seda väga pikalt arutanud ja jõudnud konsensusele. me oleme leidnud, et mõningad nendest töökohtadest sellised praktikakohad, see võib olla teatud mõttes trampliiniks millelegi, aga see tähendab ka seda, et me väga tähelepanelikult peaksime silmas, millised võivad olla lõksud üldse selles valdkonnas. jah, ettevõtlus, see on väga kena, aga meie omalt poolt oleme äh, rõhuasetuse pannud just äh, sotsiaalsele ja keskkonnalisele vastutusele. et need oleksid need prioriteedid meie poolt on täiesti selge, et praegusel hetkel noorte, noorte olukord on äh, dramaatiline ja sõlmides selle kokkuleppe, korraldasime me kohe nelja riigi osalusel seminari Roomas ja lähikuudel on meil kavatsus levitada mm, ja rääkida sellest projektist kuskil tosinas riigis ja kahe tuhande neljateistkümnendal aastal on meie kavatsus mobiliseerida kõik meie liikmed selleks, et koostöös teiega kuulutada sõda noorte tööpuudusele. aitäh! suur tänu! EAPME Liljan Volozinski, palun. tänan, proua esinaine Uh, jah, ma tahan toetada seda, mida kaks kolleegi ütlesid, noorte tööpuuduse teema on majanduslik ja sotsiaalne ja ennekõike inimlik äh, prioriteet. ja see on olnud meie tööprogrammis kaks tuhat kaksteist, kaks tuhat neliteist prominentsel kohal ja tõesti eh, seitsme kuuga oleme lõpule viinud läbirääkimised, see on tõesti kiiresti ja tulemuseks on eh, tõesti eh, väga õigeaegne ja hea kokkulepe, sest siin koondatakse tähelepanu peaprobleemile noorte tööpuudus, nende võime leida omale töökoht ja jätkusuutlik töökoht, et naasta tööturule, aga samas ka mm, tuleb see vastu ettevõtete probleemile, leidmaks noori. meil on kaheksakümmend hästi tasakaalus soovitust, need on lühemaajalised ja pikemaajalised soovitused, mis on suunatud meie liikmetele, sotsiaalsetele partneritele liikmesriikides, aga ka ametiasutustele, kas siis liikmesriikides või Euroopa Liidu tasandil. ja toome välja neli prioriteeti. Eh, õppimine, eh, üleminek, tööhõive ja ettevõtlus ja toon välja mõned peamised soovitused, mis meie arvates on prioriteetsed just noortele, aga ka VKE-dele. kui me võtame õppimise, siis me soovitame selleks, et kvalifitseeritud noorte napusest üle saada, kutseharidust just tugevdada ja öö, tööpõhist õpet ja igasuguseid õpipoisi õppevorme ja mõnedes eh, riikides nagu Saksamaal on pikaajalised kogemused õpipoisist programmidega või Austrias VKE-d on koolitajaks, aga neil on vaja toetust, et nad saaksid äh, laiendama tegevust ja uusi koolitussuundi pakkuda õpipoistele ja rohelised oskused, eh, oskuste pakkumise ja nõudluse vaheline eh, sobivus ja tähtis on, et noored teeksid õigeid valikuid ja siis, kui neil on omandatud mingid koge-, mingid omadused, eh, kogemused, oskused, siis nad kohandaksid need tööturu nõudmistele ja ka mitteametlik, mitteformaalne pädevus ja kvalifikatsioon peaks leidma paremat kasutust, kui tegemist on noortega. tööhõive, Maksim juba rääkis sellest, meil on vaja vähendada neid väga suuri kulutusi, mis on tööjõul, kui tegemist on noortega. ja oleme andnud soovitusi töötingimuste kohta, mis soodustavad noorte tulekut esimesele töökohale enda elus ja soodustaksid enda jätkusuutlikku integreerimist tööturgu. ja nüüd jah, äh, äh, praktika äh, ja ettevõtlus ettevõtlus, seda jääb meil vajaka, ettevõtluskultuuri on vaja edendada Euroopas, aga selleks on vaja ka korraldada selline mm, töö kõrval koolitus, juhendamine, mentorlus. Eh, nii et tähtis on, et me paindlikult eh, reageeriksime erinevatele liikmesriikide olukordadele, ka piirkondlikele erinevustele, mis meil on noorte tööpuuduse vallas Euroopas ja teiseks meie soovitused tuginevad olemasolevale praktikale, me saime inspiratsiooni headest tulemustest aga meie aktsioonide meetmete eh, raamistik saab toetust noorte tööhõivealgatusest, mille otsustas ära ülemkogu ja ka noorte garantiist ning eh, noorte tegevuskavade koostamisel ma loodan, kõikjal saadakse nüüd meie tegevuste raamistikust inspiratsiooni ja kindlasti VKE-de peal peab mõtlema, juurdepääs rahalistele vahenditele peab paranema, et nad saaksid töökohti juurde luua. suur tänu. Eh, viimane sõnavõtt. Eh, Andreas Pörsson. Thank you very much, madam. suur tänu. Eh, minagi tahaksin tänada komisjoni selles, et kutsusite meid täna siia ja tutvustamaks meie Eh, tegevuste raamistikku. ma tuginen sellele, mida ka kolleegid ütlesid, meie arvates see noorte tööhõive tegevuse raamistik on tõesti kohustus, mille sotsiaalpartnerid on võtnud eh, selleks, et tegeleda noorte tööpuuduse probleemiga. siin on väga palju väga tähtsaid eh, tegevusi ära toodud, tähtsad on ametiasutustele, tööandjatele, siin on välja toodud need valdkonnad, kus on vaja veel tublisti vaeva näha kõigil osalistel ja sinna tahaksin viidata kolmele peamisele küsimusele. kõigepealt eh, töökohtade atraktiivsus eh, peab suurenema seal, kus just on puudu töökätest, nimelt haridus ja tervishoid Eh, paljudes kohtades Euroopas avaliku sektori teenused ka ei suuda eh, kaasata piisaval hulgal noori vakantsetele kohtadele. on vaja, et need töökohad muutuksid atraktiivsemaks ja eh, arvestades veel, et tulevikus nappus aina kasvab ja koostöö hariduse andjate ja töö andjate vahel peab paranema ja siis on võimalik noori paremini kaasata avaliku sektori teenuste osutamisse ja muuta need äh, teenused atraktiivsemaks ja sellepärast tuleb need küsimused ka noorte tööpuuduse tegevuse raamistikku integreerida. nüüd partnerlussuhted äh, tööandjate ja haridusandjate vahel, koolides tuleks avatud päevi korraldada, et õpilased saaksid juba teada, millised tule-, võimalused neil tulevikus avanevad. sotsiaalpartnerid saavad hariduse vallas tõesti, et äh, aidata kaasa sellele, et antavad omadused, õpitavad asjad vastaksid tegeliku elu vajadustele. ja veel üks tähtis aspekt on investeeringud. investeeringud haridusse ja see on võib-olla kõige ilmsem, aga analüüs samas näitab, et kärpeid on kõikjal Euroopas siin tehtud ja on vaja paremini investeerida haridusse, see on tugev sõnum, mis meie tegevuse raamistikust kõlab ja me väga tervitame seda. ja jah, igasugused koolitussüsteemid, kutseharidussüsteemid, haridussüsteemid peavad andma erinevaid võimalusi nendele, kes eh, põhikoolist eh, tulevad ja duaalne õpe ja õpipoisiõpe, siin on meil tõesti häid kogemusi liikmesriikidel. Need tagavad eh, jätkusuutliku töö tulevikus. Alejandro Serkas. suur tänu, Alejandro Serkas ja seejärel Emer Castello. Muchas gracias, eh, señora presidenta. suur tänu. tere tulemast, tere tulemast neile neljale sõnavõtjale, kes esindavad Euroopa sotsiaalpartnereid. sotsiaaldemokraatide fraktsiooni koordinaatorina äh, tahaksin ma teid tänada. Te olite igati äh, oma ülesannete kõrgusel. ja praegu on Euroopas tõesti keeruline aeg ja just äh, kõige haavatavamate ühiskonnakihtide jaoks. ma arvan, et probleem ei ole mitte ainult noorte probleem, vaid nii nagu ühes Euroopa kampaanias on öeldud, noored, see on Euroopa tulevik, nii et see probleem on tõsiselt meie endi probleem, sest ilma noorteta poleks Euroopal tulevikku ja seda ja äh, väga mitmetes liikmesriikides me oleme näinud, et praegusel hetkel ollakse läbi kukkunud äh, selles osas, mida noortele on välja pakutud, milliste tulevikku neile on kujundatud ja me ei saa ju ohverdada tervet põlvkonda äh, ei ole võimalik, et need, praegune noorte põlvkond ei saaks oma tulevikku üles ehitada. et probleemid on sotsiaalsed, demograafilised, tööhõivel, tööhõivet puudutavad, et kuidas me vastu seisame sellele, nendele demograafilistele väljakutsetele, mis meie ees on. kui need noored saavad kolmekümneaastaseks, neil ei ole tööd või on neil mingi ajutine eh, töökoht ja siis see tähendab ka seda, et neil ei ole julgust perekonda luua näiteks. nii et suur tänu teile kõige selle eest, mis te olete teinud. ma arvan, et kõik koos olete te väga hästi tõstatanud selle probleemi ja välja pakkunud ka äh, võimalikud lahendused. ja nüüd on institutsioonidele antud võimalus käsikäes töötada Eh, meil on nüüd olemas see algatus ja võimalik on liikuda samas ja ühes suunas kõik koos selleks, et parandada noorte olukorda. väga tähtis on see, et meil oleks sotsiaalne dialoog, meie kogemused näitavad seda, et need riigid, kes on äh, hästi suutnud selle küsimuse lahendada, äh, nad on suutnud seda teinud äh, tänu sellele, et neil sotsiaalne vastutuse tase on väga kõrge. Need on näiteks Austria, Soome, Taani ja nii edasi. nii et sotsiaalne dialoog on tõesti kvaliteetne olnud nendes riikides ja tegemist on riikidega, kus äh, kus ei arvata, et noored on lihtsalt odav tööjõud, vaid et noored kujutavad endast kapitali, millesse tuleb äh, investeerida ja millesse suhtuda vastutustundeliselt. nii et me peame need probleemid äh, lahendama ja kõik see, mis te ütlesite, on väga tähtis. härra Tšerjuti, meil ei ei ole just tihti võimalust sellisele kokkuleppele allkirja anda ja ma loodan, et tulevikus tulevad veel muud sarnased kokkulepped ja ma loodan, et peagi saame me alla, allkirjastada kokkuleppe, mis avab äh, tee tõesti noortele, et me saame aru, et et, et turg üksi või ettevõtjad üksi ei suuda selliseid küsimusi lahendada, vaid tunduvalt parem on meil kõigil koos vastu astuda nendele äh, väljakutsetele. ja lõpetuseks, proua esinaine, tahaksin ma äh, jagada teiega neid muresid, äh, mis on meie fraktsioonil seoses mõningate algatustega. me tervitame igati seda algatust, aga meie meelest ei ole see piisav. me tervitame noorsoogarantii Eh, selles pealkirjas ei ole enam sõna Euroopa, aga samas sellele karateile ei ole ka piisavalt vahendeid eraldatud selleks, et ta saaks eh, tõhus olla ja mõjukas olla. ja ka meie mõtleme, tegeleme töökohtade loomisega, eh, mõtleme selle peale, kuidas parandada haridusvõimalusi. Euroopa ei saa ellu rakendada struktuurilisi reforme, vähendades palkasid, halvendades sotsiaalseid tingimusi, sellepärast et see on vastuolus meie nägemusega tulevikust. me ei tohi suhtuda ja vaadata asju lühiajalises plaanis. me peame rõhu panema just kvaliteedile hariduses ja koolituses ei ole vaja mõelda ainult kiiretele lahendustele, me peame ikka silmas pidama ka pika, pikaajalisemat perspektiivi. et ma ei ole äh, veel jõudnud lõpuni analüüsida seda dokumenti, aga ma tahaksin küsida, et kas teil on ka veel ette nähtud mingid mehhanismid, jätkumehhanismid, äh, seiremehhanismid, äh, mis puudutavad Äh, mis puudutavad seda, mida liikmesriikides tehakse ja kuidas neid programme ellu rakendatakse. kuidas, äh, et milliste faktidega, milliste tõsiasjadega ja saavutustega rikastatakse seda raamistikku, mis te olete paika pannud, milline on tagasiside ja see äh, Äh, on väga tähtis selle algatuse jaoks ja suur tänu teile veel kord äh, ja palju õnne ja ma loodan, et varsti koostatakse veel teisigi Euroopa tasandil raamistikke selliste probleemide lahendamiseks. Emer Kostel. Um, ma luban, ma räägin aeglaselt. Äh, minu vabandused juba ette tõlkidele kõigepealt äh, ma tänan meie külalisi. see dokument, mida te tutvustasite, oli väga teretulnud. mina olen Iirimaalt ja meil on tohutu probleem nii noorte tööpuudusega, aga ka väljaränne on suureks probleemiks. me kaotame oma kõige tublimad ja ärksamad noored, nad lihtsalt lahkuvad ja Nad eh, emigreerumid Euroopa Liitu ringis vaid Kanadasse, Austraaliasse, USA-sse ja see on meie jaoks tohutuks probleemiks. noored, kes olid töötud Iirimaal, eh, sellel tööpuudusel on tohutu ränk tagajärg noortele ja ühiskonnale. noored võõrduvad ühiskonnast, nad tunnevad ennast täiesti eh, kasutuna ja see on ülimalt ohtlik et tõesti noorte hordid eh, lõnguvad tänavatel ilma eesmärgita ja sotsiaalsed tagajärjed sellisel nähtusel on tõesti eh, parandamatud. meie parlament on pidanud väga prioriteetseks seda teemat, see oli Iirimaa eesistuja äh, prioriteet tegeleda nende teemadega ja jah, noorte garantii ja kuus miljardit eurot, mida hakatakse ennakkasutama, on saavutatud Iiri eesistumise ajal. aga ma arvan, et väga palju tööd tuleb veel ära teha just noorte garantii ellurakendamisega. kuidas see garantii hakkab erinema väga paljudest headest ESF-i kavadest, mis meil juba olemas on ja kuidas tõesti sihikule võtta äh, need abivajajad, kategooriad, sest paraku paljud neist on jäänud välja praeguse ESF-i alt. kuidas tõesti kaasata noored noortegarantii programmi kaudu äh, kuueks kuuks või üheks aastaks, et ei lõpeks nii et neile öeldakse, et nad ei saa järgmised kaks aastat mitte mingisugust tuge ja siis me kaotame nad jälle silmist. see on mulle eriti murettekitav. ja isegi need noored, kes tööl käivad, on ajutised töökohtadel, osalise tööajaga töötavad ja see kõik on väga ebakindel ja selline korralik väärikas töö on, on neile tundmatu ja noored, kes lähevad õdedeks, eh, õpetajateks, eh, tegelikult saavad lepingud, mis on palju vähem soodsad, kui nendel kohtadel töötavatel inimestel on ja igasugune eh, solidaarsus ametiühingute poolt tundub ka on olematu nende puhul. ja väga tähtis, kuidas tagada, et tööandjad, kes võtavad praktikale noori, ka annaksid sellele inimesele, noorele koolituse ja ka võib-olla mingeid tõendi, et kui nad selle koolituse lõpetavad, siis on neil ka paber äh, käes, et nad on tõesti sertifitseeritud äh, koolituse saanud. seegi on väga oluline Äh, jah, siin dokumendis on väga palju kasulikku kirjas, aga kuidas see kõik ellu rakendub ja mida annab ära teha Euroopa Liidu tasandil ja liikmesriigi tasandil, selle üle tuleb mõelda ähm,. Äh, Toomas Händel. Toomas Händel ja seejärel Evelyn Regner. ei. ja seejärel Pervanš Perez ja siis on kõik. jah need äh, inimesed, kes enne mind sõna võtsid, juba ütlesid suurema osa ära, aga ma keskenduksin kolmele küsimusele. ajude äravool, sellest äh, räägitakse võib-olla natuke liiga palju. me oleme seda näinud Iirimaal, me oleme seda näinud ka teistel kontidel. Äh, ajude äravool leiab aset ka Euroopa Liidu siseselt. meil on inimesed, kellel on kvalifikatsioone praegu, kes tulevad näiteks Saksamaale ja jäävad Saksamaale ja need liikmesriigid, kust nad tulevad, kus neil probleemid on, olid, nad ei saa enam, see liikmesriik ei saa nendega enam arvestada. ja see puudutab ka töökohtade loomist just nende päritoluriigis. vähe on räägitud äh, sellistest algatustest, mis noori puudutavad ja et kuidas just selles osas ka midagi ette võetakse ja väga tähtis on see, et äh, need äh, isoleeritud meetmetega üksi me ei saa midagi teha, me peame vaatama, kuidas need viia kooskõlla ja panna koos toimima teiste Euroopa Liidu tasandi meetmetega ja ka näiteks tööandjate meetmetega, selleks et me äh, aitaksime noortel võidelda vaesuse vastu, eks. ja teine punkt, mis mind eriliselt närviliseks teeb, ja nelikümmend aastat juba olen ma seda näinud. ja räägitakse sellest, et mis puudutab koolitamismeetmeid ja koolitusmeetmed ei tohi kalliks minna tööandjale ja kogu aeg keskendutakse tööandjale, et ta võimalikult vähe investeeriks, aga ma ei kuule eriti samuti vastuseid äh, ametiühingute poolt ja mina olen ise ametiühingu tegelane ja ma ei kuule ametiühinguid midagi rääkimas. et korraldatakse koolitusi, mis on võimalikult odavad ja võimalikult lühikesed, aga see ei võimalda nii või teisiti kõigil noortel saada korralikku koolitust. sellepärast, et noored, kes tulevad kõige vaesematest peredest, ei saa endale lubada väga pikka koolitust ja seega osalevad nad lühiajalistel koolitustel, aga mis ei taga neile mitte alati selliste selliste diplomit, mis oleks võrdväärne diplomiga, mis antakse pärast kaheteistkuulist koolitust. ja näiteks Saksamaal on meil ellu kutsutud sellised meetmed, mis ei ole just koolitust puudutavad meetmed, aga mis on sellised meetmed, tänu millele saab noored nagu statistilistest töötust puudutavatest äh, näitajatest maha võtta. mingid nullkuludega lepingud äh, väga tähtis on see, et eesmärgiks ei ole statistiliste andmete ilustamine et teinekord läbi nende meetmete maskeeritakse lihtsalt äh, reaalsust ja ma tahaks teada, mis eksperdid sellest arvavad. Äh, Danuta Jazlovetska. Danuta Slovetska. Äh, suur tänu, proua esinaine. ma olen vist ainus selle komisjoni liige, kes äh, omab ikka tõsiseid kõhkluseid noorsootagatiskava osas, mille Euroopa Parlament ka on heaks kiitnud. ma kuulasin ära noored inimesed ja mulle tundub, et me peaksime pigem äh, panustama sellise programmi peale, mis räägiks äh, noorte võimalustest. Erasmus näiteks on minu meelest selline programm, ma räägin noorte inimestega palju ja olen küsinud äh, nende arvamust selle tagatise kohta Erasmuse kontekstis ja nad ütlevad üsna tihti, et miljonid eurod, miljardid eurod, mis lähevad noorsootagatise heaks, peaksid minema Erasmuse jaoks, see on nii edukas programm olnud, see annab nendele võimaluse rohkem kogemusi korjata mitte nii nagu Toomas rääkis, et mingisugused pseudo koolitused, vaid tõelised programmid, pseudoppraktikakohad. kui me vaatame näiteks Soome näidet, rohujuure tasandi algatused, ka seal ei lähe alati asi libedalt. ja minu küsimus teile, et vastavalt teie kogemusele millele me peaksime keskenduma, kui me tahame noorsoo tagatise kava rakendada selleks, et äh, vigu vältida, et vältida olukordi, kus selle programmi rakendamine äh, lükkab pro probleemid lihtsalt ajas edasi, aga ei lahenda neid. suur tänu, ka minul oleks kaks küsimust ja siis annan äh, sõna meie eestkõnelejatele kõigepealt ma tuleksin tagasi välja, tagasi äh, rände teema juurde. ma tean, et inimeste vaba liikumine on äh, Rooma lepingu alustalaks ja mitte keegi ei ole seda põhimõtet küsimärgi alla pannud. ja mulle tundub, et Rooma leping aga näeb ette vabatahtlikku liikumist. tänapäeval äh, Äh, on äh, tihti nii, et inimesed lähevad liikuma mitte vabatahtlikult, vaid sunni tõttu. Hispaanias me näeme näiteks, et on äh, ähm, Nad on koondunud loosungi taha, et meid aetakse välja Ehm, Prantsusmaal sarnased liikumised, nii et eh, me ei tohiks lahti öelda mobiilsusest, vastupidi, kaasaegses maailmas tuleb liikuda, aga see ei tähenda alati sedasama, mis vabatahtlik eh, liikumine kui ja, ja pealesunnitud liikumine. Euroopa Liit eh, ei saa olla see kogu, kes piirab inimeste võimalusi. nüüd see algatus mis Berliinis kolmandal juulil maha öö, äh, öeldi. see mudel. kuidas arvestada selle puhul demograafilist survet ühelt poolt ja teisalt äh, majanduste polariseeritust? Äh, kas öö, uus mudel on siis see, et diplomeeritud noored inimesed lähevad öö, nendesse riikidesse kus äh, rahvastik vananeb äh, ja on seal odavaks tööjõuks äh, ja sealhulgas võtab siis enda kanda riskid mis sellega kaasnevad niimoodi nimelt et siis äärepoolsed riigid jäävad lihtsalt ilma sellest potentsiaalist mida noored inimesed pakuvad ja tekitavad tohutud lõhed aktiivsete ja mittehõivatute vahel nii et eh, jah, sellised küsimused, majandus- ja sotsiaalküsimuste eh, lepitamine, need on, praegused arengud on Euroopa sotsiaalmudelile laastava jõuga. ja kui me seda teed läheme, siis me võt-, teeme, võtame endale kanda väga tõsised riskid. ma vaatasin kiiresti läbi teie dokumendi ja mulle tundub, et äh, seda mõõdet ei ole väga hästi sees. ma saan aru, mis te ütlete, et meil on vaja rohkem äh, selliseid meetmeid, mis äh, keskenduksid rohkem just nimelt noorte tööpuuduse küsimusele, see tekitab makromajanduslikke lõhesid. ma saan sellest kõigest aru, aga see asi läheb natukene kaugemale, sellepärast et majanduskasv ainuüksi ei saa panna piiri sellele üldisele polariseeritusele ja eriti äh, Eh, mõjutada üksinda noorte inimeste rännet, mõned nendest tõesti on väga suurte oskustega, teised mitte. minu teine märkus ja küsimus puudutab sotsiaalse dialoogi ja tema võimalusi. Te ütlesite meile, et te leiate, et äh, läbirääkimised läksid hästi ja muidugi süües kasvab isu ja ja teie olete selle tõenduseks, et, et te olete nüüd juba kokku leppinud mõningates eh, kokkulepetes, nüüd soovitakse, et te laiendaksite seda veel teistele valdkondadele. ja enne, kui te nüüd hakkate uurima teiste valdkondade võimalusi Euroopas, siis mulle siiski tundub, et kuldreegliks on see, et kuidas selle sotsiaalse dialoogi kvaliteet võiks levida. ja öö, eh, mind on tõesti tõesti vapustanud see, et noh, nähes nüüd et tõesti, meil on riigid, kus sotsiaalse dialoogiga kõik on hästi, aga need riigid, kus troika tegutseb, need on need riigid, kus sotsiaalne dialoog ei ole hästi paigas ja ega troika sekkumine seda nüüd ei paranda. et mida siis nüüd teha, mul on väga kahju, et ma sellisel hilisel tunnil teile sellise küsimuse esitan, aga minu jaoks on tõesti tegemist sellise küsimusega, mille kallal me peaksime praegu rohkem tööle hakkama, kui me seda varasemalt teinud oleme, seepärast et me räägime väga palju see, sellist, et kuidas innustada, kuidas üles, üles kutsuda, et millised on. aga meil on vanad kogemused, harjumused nii ametiühingute poolt kui tööandjate poolt ja seda kõigis liikmesriikides. ja kui te võtate Euroopa programmide struktuurifondid, haridused, noorsoogarantii, üleilmastumisega kohanemise fond, jah, igal pool toimib kõik hästi, kui on olemas sotsiaalne dialoog. ja kuidas teie nüüd Euroopa tasandil saaksite niimoodi toime, toimida, et see leviks, jah, me kuulsime, et te kavatsete Euroopa pealinnades sellest rääkida, nendest praktilistest mudelitest rääkida, aga tegelikult see ei puuduta mitte ainult selle sisu, vaid see puudutab ka seda metoodikat kui sellist. rohkem sõnavõtusoovijaid ei ole, nii et nüüd ma annaksin uuesti teile sõna. et läheme nüüd vastupidises järjekorras. et see on see, me tava, teinekord toimime niimoodi, et nüüd kõigepealt on siis sõna kõige viimasel sõnavõtjal. Thank you very much, madam chair and indeed thank suur tänu ma tänan kõiki saadikuid märkuste eest. tõepoolest, siin on väga palju, eh, millest rääkida ja ma lihtsalt paaril asjal peatuksin. kõigepealt ränne ja ajude äravool. jah, mul on hea meel selle üle, et see küsimus tõusetus, sest eh, see on see, mida meie oleme alati rõhutanud, et rännet ja äh, liikuvust ei saa käsitleda kui imerohtu kõigi probleemide lahendamiseks, mis meil on. jah, avalikud teenused, kui me võtame Balti riigid ja tervishoiusektori, siis seal on väga suur probleem tekkinud. noored spetsialistid ja üldse spetsialistid lahkuvad ja sellega on avaliku sektori teenuste osutamine tervishoius tõeliseks probleemiks muutunud ja see on meie jaoks selle väga aktuaalne. tööjõu liikuvus, jah, äh, väga hea, aga praegu, kus meil on noorte tööpuudus viiskümmend, isegi kuuskümmend protsenti mõnel pool, siis on täiesti loomulik, et noored üritavad otsida võimalusi mujal. aga sellel võib olla ka negatiivne tagajärg ja just avaliku sektori puhul me juba tunnetame seda ja sedagi peab rõhutama nüüd ressursside eraldamine noorte tööpuudusega võitlemiseks. kui te vaatate meie tegevuste raamistikku, siis siin on mitmeid viiteid investeeringutele haridusse, produktiivsetele investeeringutele viidatakse korduvalt. ja väga tähtis on see kõik, kui me tahame olukorda muuta. jah, ja rääkides jälle avaliku sektori töötajatest, meil on äh, hea meel, et avalike teenuste kärpimise kaudu ei üritata kriisist välja tulla. samas tõesti kasinusmeetmete all kannatavad nii mõnedki liikmesriigid. nüüd, mis puudutab sotsiaalse dialoogi kvaliteeti. ma saan suurepäraselt aru, mida te küsisite. võib-olla raske on head vastust küll anda aga see on peatähtis. paljud teist rõhutasid, et sotsiaaldialoog peab hästi toimima. ja mõnedes riikides on üsna hästi see sujunud ja on niimoodi õnnestunud paremini toime tulla sotsiaalkriisiga, mis meil endiselt kestab. jälle avalik avalikud teenused ja avalik sektor, kui seal toimub sotsiaalne dialoog, siis paljudes riikides me teame, on suured väljakutsed kriis tekitanud. vaatame töösuhete raportit, mille komisjon mõnda aega tagasi avaldas, seal tuuakse välja erinevused, mis äh, valitsevad liikmesriikides, kes üritavad kriisi negatiivse tagajärjedega toime tulla ja koos sotsiaalpartneritega kehtestatakse meetmeid. valitsused teevad kõike seda käsikäes sotsiaalpartneritega, sotsiaalpartnerid on kaasatud ja sellisel juhul on olnud tulemused soodsamad kõikidele osapooltele. ja veel üks asi, rõhk koostööle. jah, see on midagi, mis ka meie tegevuste raamistikus on välja toodud jah, me teeme palju, me saame palju ära teha noorte tööpuudusega võitlemisel, aga me ei ole sugugi üksi. kõik osalised peavad seda üheskoos tegema. nii et eh, rõhk eh, koostööle võitluses noorte tööpuudusega. ma tänan. mina olen teine kõneleja, nii et ma saan nüüd valida küsimusi, millele vastata. härra Serkas, jah? Äh, see, mida te ütlesite, on tähtsal kohal meie äh, tegevuste raamistikus ja meie kokkuleppes. iga aasta me esitame aruandeid äh, ja me oleme hakanud äh, ka seminare korraldama, kutsunud sinna liikmesriikide sotsiaalpartnereid mõnedest riikidest, et põhjalikumalt arutada seda, kuidas kõiki meie soovitusi ellu rakendada ja juba on käivitunud arutelud ka liikmesriikide sees sotsiaalpartnerite vahel selle üle ja äh, äh iga aasta sünnib meil aruanne ja siis kolme aastat taguselt selline üldine hindamine viiakse läbi, nii et kõige sellega tegeleme nüüd, kuidas kõige paremini noortegarantiid ära kasutada ja kuidas tagada, et selle garantii ellu rakendataks korralikult ja oleks ka fookuses. jah, meil on vaja koondada tähelepanu ennekõike noortele, kellel on kõige suuremad probleemid. Need, kes ei õpi ega käi tööl, peab olema meie sihikul, sest äh, kui meil on noorte garantii, siis loomulikult tekitab see väga palju lootusi, aga samas ka pettumust võib tekitada, kui ta oma ootusi ei täida, nii et eh, me peame koondama oma tähelepanu just kõige problemaatilisematele juhtudele ja mõtlema ka pikema perspektiivi peale ja tegema pikaajalisi soovitusi avalikele asutustele. kui need hakkavad koostama oma siseriiklikke tegevusprogramme noortegarantii elluviimiseks ja loomulikult sellesse protsessi peavad olema kaasatud täiel määral sotsiaalpartnerid, sest vastasel korral ei saa garanteerida, et noortegarantiil oleks hea tulemus liikmesriigis. see võib tekitada suurt pettumust, kui tulemusi ei tule ja võib hakata vastu töötama nendele eesmärkidele, mis on selles kirjas arutati ka seda, et kuidas noortegarantiid kõige paremini ära kasutada. proua Sovjetka äh, rääkis noorte mobiilsuses äh, ja üliõpilaste vahetusest. Erasmus pluss on selle koha pealt väga hea programm tulevikus, just soodustab noorte liikumist, aga see on tõesti äh, selline kahe poolega asi, me tõesti soodustame noorte koolitust eh, väljaspool ja noorte töötajate koolitust mujal, aga ei saa olla nii negatiivne ajude äravoolu pärast. selge on see, et kui ka lõunapoolsetes riikides nagu Hispaania majanduslik olukord paraneb, tulevad nad meie juurde tagasi, me oleme juba näinud, nii läheb. mitte igaveseks ei lahku need noored meilt kuhugi mujale meie ei ole nii pessimistlikud, loodame siiski väga, et kui majandusolukord paraneb ja uusi töökohti juurde tuleb, siis me suudame need noored ka tagasi meelitada, nüüd on nad siis juba hea koolituse saanud välismaal ja on ka juba kogemused omandanud, nii et meie selle koha pealt oleme optimistlikud kui teie ja sotsiaalse dialoogi kvaliteedi küsimuse ma jätan oma kahele kolleegile, seegi on väga tähtis teema, siingi on meil mitmeid algatusi, millega me jätkame. The... nüüd on teil raske ülesanne kahel viimasel. raske, aga mitte võimatu. mis puudutab ähm, jätku äh, ja seiret või kontrolli ja tõsi see on, et äh, kahe tuhande üheteistkümnendal aastal koostöös äh, et mil-, millest räägiti, räägiti teatud muredest ja just ametiühingud omalt poolt tundsid, et et tegelikult sotsiaalne dialoog Euroopa tasandil on natukene nõrgenenud ja seda just sisulisest küljest ja kui te vaatate meie kahe tuhande kaheteistkümnenda, kahe tuhande neljateistkümnenda aasta töökava, siis äh, seal on täpselt paika pandud äh, need punktid, mille kallal me töötada kavatseme, neid on seitse, nüüd samm-sammult, kõigepealt noored, seejärel majandusjuhtimine ja nii edasi, aga meie, mis me oleme öelnud, on see, et äh, esimene etapp on nüüd täienduseks sellele, mis Liljan ütles, praeguse hetkeni kuni neljanda aruandeni. et kadus, kadus ära see kokkulepe nagu meie, meie ekraanidel ja see on tegelikult ohtlik ja nüüd ametiühingud ütlevad äh, seda, et meie ei saa osaleda selles, et luuakse või pannakse paika selline Euroopa, mis liigub edasi kolmel erineval kiirusel. et on liikmesriike, kus mitte midagi ei toimu, neid, kus midagi viiakse ellu ja ja nüüd ka selle raamlepingu raames on ikkagi veel riike, kus mitte midagi ei toimu ja nii see olla ei saa. nii et me oleme nüüd uuesti sõnastanud selle äh, seire või kontrolli ja kui on tõesti riike, kus on probleeme, siis me äh, pöördume nende riikide sotsiaalpartnerite poole, aitame neile uut hoogu anda. Capacity building, teil on igati õigus, proua esinaine ja seoses majandusjuhtimisega me rääkisime sellest ja me oleme paika pannud terve rea äh, põhimõtteid, sealhulgas ka sotsiaalpartnerite autonoomia. et ei saa olla niimoodi, et nüüd need mehed mustas, eks see troika, ükskõik mis ettekäändel tulevad ja, ja harutavad, lammutavad laiali meie sotsiaalse mudeli ja sotsiaalse dialoogi. et Te teate, milline on komisjoni raport millised riigid on kõige parema väljapääsu leidnud kriisist, need on need riigid, kus sotsiaalne dialoog hästi toimib ja sotsiaalsete partneritena meie täiesti teadvustame endale seda. ja see on otseselt seotud ka capacity building uga ja meie sotsiaalsete partnerite palvel või soovil või kui me ise tunneme, et kuskil on mingisuguseid puudujääke, siis me läheme äh, kohale ja üritame levitada seda õiget öö, sõna ja üritada leida tulemusi ja aidata kaasa sellele, et tulemusi saavutatakse. ja teinekord võib-olla natukene äh, mitteametlikul viisil on võimalik mõningaid rooste läinud hammasrattaid õlitada ja ametiühingud on äh, omalt poolt rõhutanud ka seda, kuivõrd ohtlik on ajude äravool. et me peame väga tähelepanelikult suhtuma ka sellesse, milliseid äh, termineid või milliseid sõnu me kasutame seoses sellega ja Andre äh, viitas siin olukorrale ühes Balti riigis ja kahe tuhande seitsmendal aastal, kui nad puutusid kokku probleemidega, siis et eh, muutsid nad eh, tervishoiu, vähendasid nelikümmend kaks protsenti lastest elab allapoole vaesuse taset. jah, nad on küll, riigieelarve puudujääki on vähendatud, aga so what, millised on eh, pikaajalised pikaajaline mõju kõigel sellele, ma olen selle riigi peaministriga rääkinud ja ma olen küsinud, et kas ei oleks vaja mõelda mõningates eh, liikmesriikides sellisele teatud mõttes ehm, tagasipöördumise eh, poliitikale, tagasiastumise poliitikale. ja tõsi see on, et me oleme nüüd rääkinud noortest ja meie delegatsioon ka siin koosneb noortest ja me oleme siin rääkinud sellest, kuivõrd tähtis on hariduse kvaliteet ja kvaliteedisõna on meil siin selles kokkuleppes olemas ja kui me räägime ka use guarantee'st, siis seoses sellega me räägime ka kvaliteedist ja me võitleme jätkuvalt selle eest, et võetaks vastu Euroopa Liidu äh, praktika kvaliteedi harta või nii et ega see garantii, see ei, ei saa olla mingi katteta tšekk ettevõtjatele lihtsalt. see peab tõesti, sellega peavad tõesti kaasas käima ka konkreetsed tingimused äh, ja et mis see tähendab, et kui sa võtad kuueks kuuks noore inimese tööle. ja taaskord eh, seda arutelu peavad jätkama sotsiaalpartnerid liikmesriikide aru-, eh, tasandil. ja kuna mm, jutud käivad selle kohta, mis puudutab praktikante, eh, ja sotsiaalpartnerite poole pealt, et kauget, kaugele te olete sellega jõudnud, et komisjon viitas sellele, aga kas te kavatsete sellega tegeleda või mitte? me oleme selgelt välja öelnud, et jah, see huvitab meid. jah, me soovime seda, aga kuna tegemist on millegi väga spetsiifilisega, siis me ütlesime, et seda peab ka täpsemalt ja eraldi läbi rääkima see, mida mina olen kuulnud, on see, et, et pea, nagu on mingi probleem sotsiaalpartnerite poole pealt, et need läbirääkimised edasi liiguksid just selles osas, nii et see on põhjendatud. minu kord vist, minu kord vist, proua esineja, te nimetasite seda probleemiks, minu meelest probleemi üldse ei ole, ma lõpetan sealt, kus äh, teised lõpetasid praktikakohtade osas Ehm, noorte tööhõivet käsitlevate meetmete raamistik äh, hõlmab seda küsimust, sellepärast et see on täiesti loogiline, et me räägime ka õpipoisikohtadest äh, selles kontekstis ja tööandjate jaoks oli täiesti selge, et äh, see raamistik on õige koht, kus sellest rääkida meil on Etuki ja teistega teistsugused seisukohad ja tulemuseks oli siis see, et me jätsime võimaluse sekkuda üheskoos, kui komisjon on teinud omapoolse ettepaneku. nii et mitte enne seda, kui komisjon teeb omapoolse ettepaneku ja selles osas äh, äh, pöördus meie poole ka Euroopa Komisjon ja me vastasime eraldiseisvalt, äh, sellepärast et meil läheb, lähevad seisukohad lahku selles osas, kuidas seda probleemi lahendada, aga võime selle asja juurde tulla siis tagasi hiljem seadusandliku protsessi juures nüüd äh, suur tänu kõikide nende märkuste eest. Äh, kõigepealt äh, ma tahaksin rõhutada ühte asja, mida ütles proua Costello ja millega ma olen täiesti nõus. nimelt tõsiasi, et me peame olema seisukohtades väga selged, need teevad meie arutelud küll Euroopas väga huvitavaks, aga ka problemaatiliseks. peab selgelt ütlema välja, mis on võimalik ära teha Euroopa tasandil ja mis tuleks ära teha liikmesriigi tasandil, toon kaks näidet proua Jaslovjevska e, ütles, et ta kõhkleb noorsootagatise osas ja selles osas, kuidas arutelud on arenenud. selles osas ma ütlen, et siin on võib-olla terminoloogiline probleem tekkinud, see on tekkinud sellepärast, et me räägime noorsooalgatusest, mis käivitati Euroopa tasandil mis puudutab peaasjalikult rahastamisvõimalusi Euroopa Liidu eelarvest, äh, ette nähtud konkreetsed summad, milles on kokku lepitud, mida on tõstetud teatud äh, tasandini ja mis nüüd seotatakse, seostatakse uute vahenditega Euroopa Investeerimispangast, nii nagu Liian ütles. üldiselt Euroopa perspektiivist on näha, et on astutud üsna julge samm ja mulle tundub, et me liigume neljateist miljardile lähemale, kui kõik lüüa, luuakse, lüüakse kokku. nii et äh, selles osas äh, on olnud suur äh, tahe, selge tahe liikmesriikide poolt midagi ära teha noorsootagatis praegu Euroopa debatis puudutab nõukogu soovitust, mis võeti vastu EBSCO nõukogus ja selles kontekstis eh, palutakse liikmesriikidel võtta meetmeid, mis võivad olla väga laiahaardelised ja neid, seda võib tõlgendada nii ja naa, me võime rääkida siin õpipoisikohtadest, töökogemuse andmisest, seda võib tõlgendada läbi aktiivsete tööturupoliitikatega, see võib endas hõlmata seda, et eh, motiveeritakse tööandjaid noori inimesi tööle võtma, neid meetmeid on palju ja see soovitus annab teatavaid äh, teatavad suuna, aga liikmesriigi tasandil noorsootagatis, Euroopa on väga mitmekesine ja loomulikult äh, noorsootagatise vajadus äh, Saksamaal, kus noorsootööpuudus on alla kaheksa protsendi, ei ole sugugi sama, mis see on Hispaanias kus tööhõive on väga madal noorte seas ja see tekitab tõsist ohtu Ehm, majanduse ja rahvastiku mustrile. jah, Euroopas on tõesti raskus, eh, kuidas pakkuda erinevatesse oludesse sarnaseid lahendusi ja ma arvan, et noorsootagatise arutelu on näide sellest. meie tahame väga selgelt välja öelda, et peaks olema selgus majas siseriiklikul tasandil, et liikmesriigid ja valitsused peavad koostööd tegema selleks, et konkreetsele riigile konkreetseid lahendusi leida. ja loomulikult tuleb küsimus esitada noorsootagatise kohta üldse praeguses tööturu kontekstis. ja teine küsimus, mobiilsus ja ajude väljavool. on täiesti selge, Business Europe, äh, nii nagu ka teie, äh, proua esinaine, toetab mobiilsust kui sellist. meie meelest on väga oluline, et äh, mobiilsus oleks kõrgem tööturul tegelikult aga ainult vähem kui kolm protsenti eurooplastest on valmis liikuma ühest kohast teise ja tegelikult tööturule oleks väga positiivne kui äh, inimesed täidaksid äh, töökohad, mis on vabad, kaks miljonit töökohta on täitmata, mobiilsus võiks olla vastus selleks, sellele ja see oleks võimalus ka tööpuudust vähendada. aga nüüd see pealesunnitud mobiilsus, kõigepealt ei tohiks siin äh, seost teha Euroopa seadusandlusega, aga see ei ole Euroopa seadusandluse tulemus inimesed, kes äh, liiguvad riikidest, kes on raskustes, teevad seda sellepärast, et neil ei ole lihtsalt töökohta äh, ja see ei ole Euroopa seadusandluse viga. ja see, mida ütles Lilian, on täiesti õigus, see ei ole kindlasti alaline protsess, see on tõsi ja me peame vaatama, mida see tähendab ka üksikisikule, nad saavad keelt õppida ja üks äh, suuri probleeme ongi ju see, et inimesed ei oska keelt ja kultuurilised aspektid mis on äh, sellises Euroopa Liidus, kus on palju erinevaid keeli probleemiks. ja ajude väljavoorus äh, need riigid, kus on tõsised probleemid tööturul ja see ei ole ju nii igal pool, peaksid äh, pidama maha tõsise arutelu selle kohta, kuidas leevendada sel-, sellise arengu negatiivseid ähm, mõjusid ja see on võib-olla Euroopa tasandil vähem problemaatiline, kuigi nendest riskidest võiks rääkida, aga see on kõige parem võimalus, eh, kus sellele probleemile leida lahendus. ma lõpetan sotsiaaldialoogiga ja tahaksin siin rõhutada kahte asja, kõigepealt eh, viljakas sotsiaalne dialoog võtab aega. see on usaldusel põhinev eh, suhe ja loomulikult on mingid parameetrid, mis on rohkem seotud võib-olla institutsionaalse ülesehitusega sotsiaalse dialoogi puhul. aga siin me näeme, et erinevused Euroopas on väga erinevad, väga suured. mõned on sellised riigid, kus sotsiaalne dialoog on selgelt autonoomne ja me leiame, et see on õige lahendus ja sellepärast Põhjala riigid ongi olnud nii edukad nimelt valitsus tunnustab ja valitsus tunnustab et äh, tööturu osapooltel on pädevus äh, tööturu küsimustes ja, ja tööturu osapooled kannavad ka vastutust lahenduste leidmiseks. teistes äh, kultuurides, kus keskvalitsuse roll on suurem, ei pruugi see olukord olla üldse selline ja veel äh, üks asi, mis puudutab minu meelest seda, millises maailmas me täna elame, ülemaailmsel tasandil kui ka siseriiklikul tasandil. sotsiaalne dialoog on edukas seal, kus tööturu osapooled suudavad kohaneda muutustega. ja see tähendab seda, et võimalik on rääkida absoluutselt kõigest äh, äh, sellest süsteemist, mis on käibel, kui palju see maksab, mida see tähendab ettevõtete konkurentsivõimele ja samas, kui oluline on Äh, soo-, tõsta töötajate oskuseid, äh, nii et kohanemine muutustega on äh, viljaka sotsiaalse dialoogi jaoks väga oluline, aitäh! suur tänu! suur tänu, suur tänu teile kõigile neljale selle eest, et te nii vähese etteteatamisega saite kohale tulla, aga ma arvan, et väga tähtis oli see, et sotsiaalkomisjonis me saime teiega arvamusi vahetada ja rääkida teie töö tulemusest. me saame aru, et tulevikus ja teiste teemade osas me peame natukene ootama selleks, et Äh, ka seal äh, tulemusi saavutada, aga minu lõppmärkuseks oleks see, et mina olen igati sotsiaalpartnerite autonoomia poolt, aga kui ma vaatan, milline see on välja jõudnud äh, tööaja direktiiviga seoses, siis ma arvan, et me peame vaatama seda, et sotsiaalpartnerite autonoomia oleks kooskõlas ja vastavuses äh, Äh, ka muude äh, ootuste äh, ja vajadustega. aga nüüd sooviksin ma teile ilusat suvepuhkust ja kohtume viiendal septembril.